selle eest, et meil oleks kõik esindajad olemas ja kui me räägime Euroopa Liidu tulevikust, siis see kindlasti mängib väga suurt rolli. ja ma tahaksin teha veel ühe märkuse. mind üllatas see, et me räägime äh, Euroopa tulevikust ja et te olete kutsunud siia Daimler Chrysleri esindaja. tegelikult on ju ettevõttega, mis on minevikust, et seda ettevõtet enam ei ole. jah, see oli väga õige märkus, ütleb härra Roil. aga me ei ole teda kutsunud mitte Daimler Chrysleri esindajana, vaid tema on tehnoloogiaplatvormi juht ka ja sellepärast äh, on ta siiski siin, eks te kohe varsti näete et äh, siin ei ole mitte ainult suurte ettevõtjate esindajad, vaid et tegemist on inimestega, kes inimestena on väga palju ära teinud ja töötavad väga palju erinevate ühenduste ja tehnoloogiaplatvormide raames selle nimel, et selgitada, mis on kriteeriumid ja probleemid Euroopa tuleviku jaoks, Euroopa tööstuse tuleviku jaoks, need on kesksed küsimused, nendest me oleme juba natukene rääkinud, me oleme ühiselt otsustanud seda arutelu veelgi põhjalikumalt pidada, kuu lõpus tuleb siia tööstusvolinik ja ma arvan, et praegu on väga õige ajahetk rääkida natukene tööstusest, selleks et me saaksime informatsiooni, ammutaksime teavet selle kohta, kuidas peaksid asjad järgnevatel aastatel edasi minema? Charles Chichester, palun. Uh, kui te lubate, ma kõigepealt tänan teid selle teate eest ja ma tahaksin avaldada kaastunnet selle olukorra poole, millesse me oleme sattunud. ja suur tänu teile, et te seda nüüd selgitasite niimoodi ja nüüd lähtudes minu kahekümne viie aastasest kogemusest väikeettevõtjana, kui ma tegelikus maailmas tegutsesin, ma tahaksin igati eh, toetada härra Butikovi mure, eh, kes avaldas eh, VKE-de huve ja, ja igati toetan seda, et ta mõtleb sellele ja ma toetan ka roheliste ideid ja võib-olla ta suudab äh, tasakaalustada seda programmi, võttes sõna VKE-de teemal, kui temani sõna jõuab ähm,. jah, suur tänu selle märkuse eest. suur tänu ka, et te selle raske küsimusega tegelete. nüüd alustame kuulamisega. ma ütlesin esindajatele, kelle ma siia kutsusin, tegemist on tõesti kõrgesti austatud inimestega, et nad katsuksid äh, võimalikult lühidalt rääkida, lühemalt kui siin programmis kirjas, selleks et meil oleks võimalus äh, hästi palju küsimusi esitada. me teame, et ajast kinnipidamine on raske. kui lubate, see on küll natukene äh, kuidas nüüd öelda, see on küll nüüd natukene ebaviisakas, aga me paneme aja käima selleks, et te näete, palju te olete aega kulutanud nii et äh, aeg jookseb mitte ainult teie sõnavõttude puhul, vaid ka meie parlamendisaadikute sõnavõttude puhul selleks, et me teaksime, palju aega veel järele on jäänud. nüüd alustame aga kuulamisega selles järjekorras, nii nagu need on siin kirjas. kõigepealt tervitan siin do härra doktor Eberhard Bessit, kes hoolitseb Euroopa tehnoloogiaplatvormi raames äh, tööstuse tuleviku eest. meile on esitatud ka uuringu tulemused, nii et härra Pessi, ma annaksin teile nüüd sõna, et te saaksite esimesena meie arutelu alustada ja hajutage sellele nupule seal ääres, jah, suur tänu, ütleb härra Pessi suur tänu, daamid ja härrad, suur tänu Euroopa Parlamendi saadikud, mul on väga hea meel, et ma saan täna siin olla. ma saan olla siin äh, Mänu Future'i esindajana. me oleme üle tuhande keskmise ja väikese ettevõtte koondanud enda platvorm, platvormi selleks, et rääkida, milline peaks olema tehnoloogia tulevik Euroopa Liidus, selleks et Euroopa jõuaks selles valdkonnas edasi. ja ma olen väga tänulik selle küsimuse eest, mille härra Pütikofer esitas. jah, ma tahan talle veel ka vastata, nimelt Daimler loodetavasti ei ole minevik, äh, vaid ka tulevik, aga täna ei ole aeg ja koht seda küsimust arutada. nii et äh, ma tahaksin rääkida siin väikese keskmise suurusega ettevõtete nimel, kes meil Euroopas on, neid on tõesti palju ja nad on tavaliselt jäänud elu varjuküljele tahaksin veel kord öelda, et tänan teid väga selle küllakutse eest ja selle võimaluse eest tulla siia ja teie küsimustele vastata tahtsin teile veel öelda, et mind tegelikult üllatas see küsimus, mille te tõstatasite. minu jaoks Euroopa ilma konkurentsivõimelise tööstuseta ei ole üldse aktsepteeritav, ma ei oska seda endale ette kujutada. majandus ei ole praegusel hetkel meil piisavalt robustne, piisavalt jõuline selleks, et vastata nendele väljakutsetele, mida esitavad pensioni ja tervishoiusüsteemid me teame, et äh, töökohad äh, nii-öelda rahastavad üksteist, üks töökoht peab tegelikult üleval veel kahteteist, nii et sellepärast on väga tähtis, et me tööstusvaldkonnas äh, edusamme teeksime. ja sellepärast tahaksingi täna rääkida mõningatest punktidest, mis minu jaoks on väga tähtsad. esiteks jätkusuutlikkus. jätkusuutlikul on majanduslikud, sotsiaalsed ja keskkonnaeesmärgid ja me teame, majanduskriis näitas meile väga selgelt, kui tähtis on jätkusuutlik areng. jätkusuutlik areng mitte ainult äh, selles mõttes, et me säästame loodusallikaid, vaid me peame tagama jätkusuutlikkuse ka finantsturgudel. see on asi, mida äh, mille olen üle võtnud härra Pots-, Potočnikult, äh, varasemalt volinikult, minu arvates on see lause väga õige, meil tuleb seda tõesti kõike tuleviku nimel teha. mida me õppisime kriisist? me õppisime seda, et reaalmajandus tagab majanduskasvu, tööhõive ja sotsiaalse heaolu. ja sotsiaalset heaolu tuleb meil tagada just töölistele, see on väga tähtis. kuid me ei tohi ära unustada ka tööstuslikku tootmist ja seda, et tööstuslik tootmine tagab äh, kõik kolm nimetatud jätkusuutlikkuse dimensiooni. vaadakem nüüd siin seda pilti, me näeme, kui tähtis on lisandväärtuse tootmine. kõrge lisandväärtus tagab meile äh, minimaalse süsinikusisaldusega majanduse ja aitab toota võimalikult palju energiat. kakskümmend protsenti töötajatest meie ettevõtetes on tihti insenerid ja paljud ei teagi seda. tööstuses kasutame me tihti kõrgtehnoloogiat, me oleme kaasanud spetsiifilisi erilisi tehnoloogiaid selleks, et oma üldpakkumist parandada tavaliselt me katsume hoida tootmist võimalikult õhukesena, võimalikult puhtana ja tavaliselt äh, ideaaljuhul peaksime me tootma ka võimalikult vähe prügi või jäätmeid. see on see, mille peale meie mõtleme ja mille kohta me siis ka oma ettepanekuid teeme. Euroopa teadus- ja innovatsioonipoliitika eesmärgiks on perspektiivide muutmine ja me oleme tähelepanu pööranud äh, ühiskondlikele väljakutsetele. me räägime siin sellest, et äh, tehnoloogia peab andma tõuke tõmbamaks ja liigutamaks äh, tööstust, see on tegelikult seitsmenda teaduse raamprogrammi üheks suurimaks eesmärgiks ja seda kavatsetakse veel kasutada ka kaheksandas raamprogrammis. väga tähtis on ähm, riiklike toetuste suurendamine teadusele. innovatsioon on tegelikult teenus, mida turgudel pakutakse ja ühiskond määrab ähm, selle, kui suur on nõudlus ja peale selle tuleb meil mõelda veel ka äh, jätkusuutlikule tootmisele selles osas selleks, et Euroopa oleks konkurentsivõimeline no, on meil vaja majanduskasvu, tööstuslikku juhtimist ja jätkusuutlikkust. ja selle jaoks, selle kõige eelduseks on innovatsioon, uued algatused. ja ma loodan, et Euroopa on juba ammu aru saanud, et meil on vaja dünaamilist innovatiivset tehnoloogiat, selleks, et saada majanduskasvu. majanduskasv on väga tähtis selleks, et ühiskonna väljakutsetele vastata samamoodi nagu ka keskkonnaväljakutsetele vastata ja üheks lahenduseks on siin strateegia aastaks kaks tuhat kakskümmend. see tähendab ka seda, et Euroopa Liidu tasand peab rohkem koostööd tegema tööstusvaldkondadega. ainult niimoodi on ähm, äh, hea tulevik ootamas ees mitte ainult Euroopat, vaid ka Euroopa tööstust suur tänu selle väga selge ja väga lühikese ettekande eest, ütleb härra Roil ja nüüd annan järgmisena sõna professor Gerd Maasile. Te peate vastama, te peate vahetama oma istekohta, nii on lihtsam. sest meie tehnika, meie tulevikutehnoloogia toimib nimelt nii. nimelt ainult ühes kohas saate olla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 Dank u, meneer de voorzitter, voor de gelegenheid dat ik hier mag komen om... Uh... Suur tänu, daamid ja härrad, selle võimaluse eest täna siin olla ja teile rääkida nendest võimalustest, eh, mis on eh, ehitustööstuse ees. ma tänan ka seda komisjoni nende positiivsete algatuste eest, on väga tähtis, et me saame täna siin komisjoni ees rääkida äh, Euroopa tulevikust ja Euroopa eesmärkidest. mina räägin siin Euroopa ehitustehnoloogia platvormi nimel ja tegemist on esmakordse sündmusega ajaloos, et äh, kogu ehitusvaldkond, arhitektid, ettevõtjad, tarnijad ja kasutajad, ehk siis inimesed, kes elavad majades, on ühendatud ühte ühendusse selleks, et välja töötada ühist tulevikustrateegiat. ja sellepärast on mul väga hea meel siin täna oma ettekannet pidada ja ma tahaksin veel kord viidata sellele, et äh, ehitustehnoloogial on tulevikku. nimetaksin kõigepealt paari arvu. Ühendkuningriikides avaldati äh, uuring, kus öeldakse, et investeeringud ehitusse tasuvad ennast otseselt ära kaks koma kaheksakümmend neli kuni kolm korda. ja seetõttu on ehitussektor nii tähtis. ehk et väga vähe investeeritud rahast läheb kaduma regionaalsel tasandil investeeritud äh, raha kasutatakse regionaalsel tasandil, riiklikul tasandil investeeritud riiklikul tasandil, Euroopa tasandil, siis ka Euroopa tasandil. nii et ähm, meil on väga palju erinevaid harusid ehitusvaldkonnas, meil on kolm miljonit väikese keskmise suurusega ettevõtet, mis tähendab seda, et äh, rohujuure tasandil, kõige madalamal tasandil selles võrgustikus äh, tehakse juba investeeringuid. Norras näiteks leiti, et investeeringud tasuvad ennast ära kahekümnekordselt ehk et investeering tuleb kahekümnesel kordselt tagasi. nii et me räägime siin ülisuurest, ülisuurest valdkonnast. kolmkümmend protsenti tööstuses hõivatustest töötab ehitussektoris, nii et tegemist on väga suure äh, valdkonnaga ja kümme koma neli protsenti SKT-st toodab ka meie valdkond. ja ainult kolmandik äh, on kaasatud äh, sekundaarsesse valdkonda. kuuendik äh, töötajatest töötab ehitusvaldkonnas, neid on kokku nelikümmend kaheksa koma üheksa miljonit ja väga suur osa nendest töötab väikese ja keskmise suurusega ettevõtetes. ja tegemist on tavaliselt nii-öelda tarneettevõtetes töötavate inimestega, kes siis toodavad ehitusmaterjali selleks, et saaks hooneid ehitada. seega ehitussektorit võib pidada kogu ühiskonna arhitektiks, sellepärast et kui meie midagi ei teeks, ei oleks võimalik ka teistel midagi teha ja meil tuleb tegeleda siin ka energiaküsimustega, töökohtade küsimustega ja ka ühiskonna vananemisega, samamoodi nagu infrastruktuuriga. alustame energiast. väga suur osa Euroopa tööstusest on sõltuv hoonetest ja kui me soovime poliitiliselt olla sõltumatud Venemaast, ettevõtetest Venemaal ja Araabia riikides, tuleb meil oma hooneid muuta, see peaks olema kõige suuremaks prioriteediks. ja tähtis seejuures on järgmine, nimelt meil on vaja stiimuleid. kahesaja miljoni maja ümberehitamiseks need inimesed, kes elavad nendes majades, peavad äh, leidma motivatsiooni oma ümber maja, oma maja ümber ehitada selleks, et äh, energiakulud oleksid seal väiksemad. meil on vaja korra poliitilisi otsuseid selleks, et äh, inimesed saaksid aru, kui tähtis on see, et nende majad vajavad vähem energiat meil on tegemist kompleksse teotahtelise tööstusvaldkonnaga ja kui meile andakse, antakse selged juhised, siis me lähtume ka nendest. see on meie jaoks väga tähtis. meie töötame teadusinstitutsioonide, ülikoolide, tööstusettevõtete, väikese keskmise suuruse ettevõtetega koos. nüüd teine asi, mida mainisin, infrastruktuur suur osa Euroopa infrastruktuurist puudutab äh, transporti ja energiavarustust, näiteks äh, ka veega varustamist, kuid suur osa sellest infrastruktuurist on vananenud ja seda tuleks uuendada. teiseks äh, on meil linnastumine väga suur ja see seab infrastruktuurile uued väljakutsed. seega infrastruktuur on meie jaoks suureks väljakutseks siis on meil küsimused veel mobiilsuse kohta, energia säästmise kohta, turvalisuse, ohutuse kohta ja erinevate transpordiliikide omavahelise koosluse kohta. me teame kõik väga hästi, et et liiklusteedel ja sildadel on väga suur, suurem osa nendest ehitati kuuekümnendatel, seitsmekümnendatel aastatel, eelmisel sajandil, toona arvati, et need ähm, teed ja sillad peavad vastu viiskümmend aastat. nüüd on need viiskümmend aastat möödas ja me peame mõtlema, mis saab edasi sellest infrastruktuurist. tegemist on üüratult suure küsimusega, mis meil tuleb lahendada. ma ei hakka siin üleüldse rääkima sellest, mida see kõike tähendab Euroopa tuleviku jaoks meil on vaja võidelda ka suurte üleujutuste vastu, sajad inimesed saavad äh, surma üleujutuste tõttu tõttu ja miljonid eurot, miljonid eurosid kahjusid tekib just üleujutuste pärast. nii et meil tuleb mõelda selle peale, kuidas me saaksime infrastruktuuri muuta turvalisemaks ja ohutumaks. siis meil tuleb luua infrastruktuur, mis sobib ka linnastunud äh, ühiskonda. kolmas näide ja sellega olen jõudnud peaaegu juba oma ettekande lõppu. Äh, tegemist on jällegi väga tähtsa valdkonnaga, nimelt äh, inimeste tervis ja ühiskonna vananemine. Te näete siin, et äh, elanikkond Euroopas kasvab tasapisi, kuid töötava elanikkonna määr väheneb, nii et äh, lõhe elanikkonna üldarvu ja töötava elanikkonna vahel suureneb kuna inimesed vananevad, on meil vaja äh, ka kortereid, elamuid, mis vastavad äh, erivajadustega inimeste vajadustele. inimesed muutuvad mobiilsemaks, äh, neil on äh, vähem suhteid välisilmaga, see tähendab aga seda, et nad äh, sõltuvad oma äh, elukohast ja sealsetest tingimustest palju rohkem kui varem. meil tuleb tagada see, et inimestel on äh, si-, et inimestele säilib mingi mobiilsus ja et neil on võimalik teistega suhelda, ka välisilmaga suhelda. peale selle väga palju tähtsaid äh, asutusi liiguvad äh, kesklinnast äärelinna äh, Äh, mis on jällegi vananevatele inimestele suureks probleemiks, sellepärast et nad ei ole enam nii mobiilsed ja linnast väljasõitmine pole enam nii lihtne. ehk meil tuleb hoolitseda selle eest, et kõikides elamurajoonides on ka väikesed poekesed selleks, et oleks võimalik osta esmatarbekaupu. Need on kõige tähtsamad küsimused, millega tuleb meil tegeleda järgnevatel aastatel. mis on meie jaoks kõige tähtsam? meie jaoks on kõige tähtsam see, et meil oleks äh, võimalik üles ehitada ümbrus, mis vastab ühiskonna vajadustele ja tagab ühiskonna õitsemise ja ehitusvaldkonnal on võimalik anda oma panus sellesse arengusse. üheks väljakutseks on see, et majaomanikel oleks stiimuleid, motivatsiooni midagi muuta. väljakutseks on ka see, kuidas me kohandaksime ehitustööstust muutunud oludele. meil on vaja siin võib-olla õigusloomelisi projekte, ei piisa mitte ainult sellest, et meil on tooted, mis vastavad meie vajadustele, vaid me peame hoolitsema ka selle eest, et äh, me pakuksime vajalikke teenuseid. majad peaksid olema võimalikult äh, sellised, mis tarbivad vähe energiat, me peaksime mõtlema passiivmajade ehitamisele. ja seejuures, kui me neid muudatusi läbi viime, peame me väga tihedalt tegema koostööd teadusasutustega, sest väikeste motivatsioonidega, stiimulitega on võimalik palju ära teha. suur tänu, suur tänu, härra Ger Maas ja järgmisena saab sõna professor Gabriel Green. meil tuleb jällegi kohti vahetada siin. Hoffentlich weiß nachher noch jeder, wo er sitzt hinter dem richtigen Schild. Herr Gabriel Green ist Wissenschaft. härra Green, tema on tehnoloogilise uuringu ja tuumaenergia institutsiooni juht Prantsusmaal ja varem töötas ta Materjaliteaduste Uuringukeskuses. nii et äh, tegemist on väga tähtsa inimesega, kes ka jällegi ei esinda ühtegi tööstusettevõtet. palun, teil on sõna. E suur tänu, härra esimees, lugupeetud Tööstuse Teadusuuringute Energeetikakomisjoni liikmed, mul on äärmiselt hea meel täna hommikul siin olla ja siinkohal tahaksingi anda teile lühikese ülevaate informatsiooni ja kommunikatsioonitehnoloogia sektorist. ma arvan, et sellisel üldisel kuulamisel nagu täna siin on võimalik keskenduda Euroopa tööstusele üldiselt ja tahaksin ära märkida ka seda, et mina olen äh, kolme kõrgtehnoloogia valdkonnas tegutseva VKE asutaja olnud, nii et ka see on minu jaoks väga oluline. konkreetsemalt tahaksin vastata kahele küsimusele, mille esitas komisjoni esimees. nimelt, millises suunas on see sektor liikumas ja milliseid samme tuleb astuda, milliseid meetmeid tarvitusele võtta Euroopas tööstuse tasandil, et jätkuks meie majanduskasv ja meie juhtpositsioon kõigepealt siis äh, IKT sektor. ja pooljuhid. nagu te näete siin slaidil, on meil hulk erinevaid süsteeme, mis kasutavad äh, erinevaid kiipe ja kuigi pooljuhid moodustavad väga väikese osa sellest sektorist, äh, on nad ikkagi väga olulised. Te näete kõiki neid erinevaid seadmeid, tarkvaraseadmeid, äh, mille abil luuakse intelligentseid äh, ehitisi. meil on viissada miljardit erinevat väikest protsessorit. ja meil on enam kui üks triljon seadet ilmselt tulevikus lähiajal tarvis, nii et tegemist on suure võimalusega Euroopa jaoks. see on võimalus Euroopa tööstuse jaoks ja Euroopa tööstus keskendubki praegu sellistele toodetele, mis peaksid vastama ühiskonna vajadustele. alates energeetikast, tervishoiust, autotööstusest. kui me vaatame, millised on need makrotasandi juhtivad jõud selle taga, siin viidati muuhulgas ka rahvastiku vananemisele, siis oluliseks on loomulikult tagada tervishoiuteenused, julgeolek, vastata igas mõttes ühiskonna vajadustele. nagu te näete, on keskmine kasvumäär viimase kolme aasta jooksul ja järgmise kahe aasta jooksul ilmselt päris märkimisväärne. hea uudis on ka see, et Euroopa on suutnud hõlmata enamikku nendest peamistest turgudest. Te näete slaidil paremal pool, siin on ära märgitud ka need, need valdkonnad, kus Euroopa on number üks tegija, kui me vaatame, kui suurt, kui suur osa turust kuulub ühele või teisele, siis Euroopa on siinkohal jah, number üks millised on ülemaailmsed väljakutsed Euroopa jaoks? kindlasti see, et teadus- ja arendustegevuse kulud on tohutult suurenenud. tuleb vaadata, millised on meie konkurendid, näiteks Aasia poole pealt, kes suudavad pakkuda suhteliselt odavama kuluga teenuseid. kui me vaatame väärtuse ahela arengut, tehnoloogia arengut, ühiskonna arengut, siis ka need on kõik tegurid, mida tuleb arvesse võtta ja kui vaatame veel täpsemalt teadus- ja arendustegevust, siis siin on teie ees üks väga keeruline slaid, siin on näha siin on kajastatud äh, silikonkiipidega seonduvat kui me nüüd vähendame transistorite suurust, siis see loomulikult toob kaasa teadus- ja arendustegevuse tohutu mahu kasvu. ja siin ongi näha, kuidas teadus- ja arendustegevusele minevad kulutused on põlvkonniti üha suurenenud. me võime rääkida siinkohal mitmest miljardist dollarist selleks, et oleks võimalik ühte või teist uut asja toota sel põhjusel ja tingituna pidevast arengust ja nõudmiste suurenemisest võite siin näha seda, et IKT maastikul on toimunud olulised muudatused, seda nii Euroopa tasandil kui ka rahvusvahelisel tasandil laiemalt. järgmisel graafikul näete arengut aastast kaks tuhat üks kuni kaks tuhat üheksa. siin võib näha seda, et äh, selle valdkonna suurettevõtete arv on vähenenud oluliselt. see omakorda seab uued väljakutsed meie jaoks paremal ääres näete loetelus ainult ühte Euroopa ettevõtet, mis on sinna veel jäänud, kus, äh, kellel on olemas vastav tootmispädevus. esialgu oli loetelus lausa viisteist ettevõtet ja lõpus äh, oleme jõudnud ainult viie ettevõtteni, mida on ka graafikul näha tegemist on väga tõsise muutusega, mis on aset leidnud. see on väga oluline areng IKT maastikul. kindlasti tuleb seda arvesse võtta ka Euroopa Komisjoni teadus- ja arendustegevuse programmides. see on teema, mida me peame käsitlema. ja kui nüüd keskenduda ülemaailmsele tootmissuutlikkusele, siis äh, kui me räägime Silicon kiipidest, on Intel, IBM endiselt veel olemas. IBM-il on ka vastav toetussüsteem ümber olemas, kindlasti ST Euroopa, Euroopas, Aasias omakorda Samsung ja TSMC seega meil on olemas suhteliselt väike ökosüsteem. järgmisel slaidil näete seda, et tootmisplatvormide osas on olulised tegijad kindlasti IBM ja Samsung. kui me vaatame teadusuuringuid, siis siin loetelus on ainult üks Euroopa teadusuuringute asutus seda siis käesoleval ajahetkel. see taaskord kajastab seda, kui tugev on Euroopa, kus me asume ja selge see, et siin tuleb midagi tõsiselt ette võtta, vähemalt selline on minu arvamus. ja nüüd veel üks slaid pooljuhtidest meil on tarvis klastreid moodustada, meil on tarvis luua kohaliku tasandi klastrid ja seda võimalikult kiiresti sellel slaidil on väga selgesti näha ka seda, et toetust tuleb avaldada kohalikul tasandil, riiklikul tasandil ja ka Euroopa Liidu tasandil. see slaid koostati umbes üheksa kuud tagasi ja toona oli kolm peamist tootmisüksust Euroopas, üks oli Dublinis Iirimaal, Intel sisuliselt üks Grenoblis Prantsusmaal, Silicon Valley's ja see oli siis ST ja IBM ja Dresdenis on samamoodi tootlis, tootmissektor põhimõtteliselt äh, peaaegu kinni minemas, nii et võite ise ette kujutada, kui dramaatiline on praegu olukord Euroopas. mida me siis ette saaksime võtta? ma arvan, et me peaksime liikuma edasi uut tüüpi ökosüsteemide suunas. peame tegema koostööd mitmete piirkondadega terves Euroopas, tegema koostööd äh, linnavalitsustega, kohaliku tasandi ametivõimudega, erinevate sidusrühmadega, levitama teadmisi selleks, et liikuda võimalikult kiiresti edasi nendes valdkondades. ja meie pakume välja selle, et selle asemel, et äh, selle asemel, et hakata lihtsalt haridust, hariduspõldu laiendama, tuleks lihtsalt hakata kohe kaasama kohalikku tasandit, luua piirkondlikud ühendused, integratsioonikeskused ja vot sellised keskused oleksid võimelised konkureerima ka Euroopa tasandil. nii nagu üks kolleeg juba hommikul ütles, Euroopa Liidu institutsioonid ja erasektor peavad tegema koostööd. samuti peavad koostööd tegema territooriumid terves Euroopas me teame, et äh, Saksimaal toimusid äh, suured muudatused, samuti Grenoble'i piirkonnas, kus me, kui me vaatame Silicon Valley't, äh, mis on kujunenud väga edukaks piirkonnaks, siis need on head näited, mida tuleks järgida. ja hea uudis ongi see, et me oleme juba samme astumas siin näete ühte kokkulepet, mis allkirjastati Dresdenis sidusrühmade vahel allkirjad on andnud muuhulgas äh, Dresdeni vastava suure tootmisettevõtte direktor Sil-, Saksimaa Silicon Valley juhataja, samuti Dresdeni aselinnapea. fotol on näha vastava tööstussektori, tööstussektori juht ja teised tähtsad tegelased meil on tegemist ka uue algatusega iCities, mis hõlmab äh, ühteteist linna ja piirkonda. meie eesmärgiks on saavutada mobiilsus Euroopas, ehitada intelligentseid hooneid, loomulikult jagada IKT teadmisi. seega käesoleval hetkel üritame me oma algatust laiendada Euroopas tervikuna mitmed piirkonnad on juba loomulikult kaasatud, näiteks Cambridge koos oma ülikoolidega. seal on väga hästi arenenud tööstus- ja arendustegevus, loomulikult ülikoolid ise. näete, et ka Almada Portugalis on kaasatud ja mitmed teised piirkonnad meie esimene püüe saada mingisugustki toetust sellisele kontseptsioonile ja kiirendada vastavasuunalist tegevust oli see, et me pöördusime Euroopa Tehnoloogia Instituudi poole, tegime omad ettepanekud. härra esimees, ma pean tunnistama, et me olime väga üllatunud, kui vastava tehnoloogia instituudi reaktsioon oli selline, et tegelikult linnade ja piirkondade kaasamine, nende roll võib hoopis takistada arengut. läbirääkimiste käigus komisjoni ja parlamendiga muidugi tahaksime saada selgitusi, et millest siis selline arvamus. nüüd edasi minnes äh, tahan teile tuua järgmise näite hästi toimivast mudelist. see on üks näide, mille kallal ma praegu töötan. näide puudutab Grenoblit. siin on Grenobli org fotol me tegeleme selle linna ja piirkonnaga, oleme määratlenud ära kolm konkreetset piirkonda, tegemist on sellise kolmnurkse piirkonnaga kahe jõeharu vahel. oleme koostanud kolm tippkeskust, kes te,, mis tegelevad tervishoiuküsimustega, infoga, energeetikaga. algatuse maksumus esialgu on üks koma kaks miljonit eurot kuue aasta peale. iga-aastane eelarve on üks miljon eurot selline on enam-vähem selline vajalik investeeringute maht, meil on kümme tuhat teadlast, seitse tuhat erinevat äh, tööstusüksust, äh, kümme tuhat üliõpilast on kaasatud. et näete, et meil on hõlmatud mitmed erinevad osapooled, muuhulgas äh, väga suure või laiahaardelised Euroopa ettevõtted samas selline tegevus eeldab tõsist koordineerimist, tihedat koostööd selleks, et see kõik toimiks ja nüüd kokkuvõtteks. ma arvan, et see sektor kujutab endast väga olulist võimalust Euroopa jaoks ja see sektor on tegelikult lähtealuseks mitmele teisele sektorile, näiteks ehitussektorile. selge see, et meie eesmärgiks on ju luua säästlikumaid hooneid, intelligentseid hooneid, liikuda selles suunas, et meil oleksid elektrienergial töötavad autod mõte on loomulikult selles, et toimuks pidev suhtlus ja selle kõige aluseks on IKT. selleks, et me oleksime konkurentsivõimelised, on meil tarvis luua Euroopa tasandi tippkeskused, seda ennekõike selleks, et VKE-del oleks tagatud ligipääs nendele teadmistele ja oskustele, mida nad vajavad oma tegutsemises nagu ma enne ühel slaidil näitasin, on tootmissektoris praegu tegijateks veel ainult viis ettevõtet, millest ainult üks on Euroopa ettevõte. nii et on tarvis panustada haridusse, teadusuuringutesse, loomulikult kaasata linnad ja kõik sidusrühmad. suur tänu tähelepanu eest! On... suur tänu, härra Green! ja teen ettepaneku, et läheme kohe edasi ja annan sõna doktor Volkov Kliškele. tema on nüüd esimene inimene, kes on mõne suurema ettevõtte juhatuse liige, ta on Fire AG juhatuses, aga siia oleme me ta kutsunud Cifici asepresidendina ja tema töötab ähm, võtmetehnoloogiate töögrupis. Thank you, Mr Chairman, members of the parliament, ladies and gentlemen lugupeetud parlamendiliikmed, daamid ja härrad, mul on väga hea meel täna teie ees kõneleda ja jagada teiega oma mõtteid Euroopa tööstuse tuleviku teemal, keskendudes keemiatööstusele. täna ma esinen teie ees, nagu juba teile öeldi, TÜFIK-i asepresidendina ja äh, teadusuuringute ja innovatsiooni äh, tead-, Äh, uuringuprogrammi esimehena. ja kui ma mõtlen nüüd teie komisjoni ülesannete peale, siis ma näen, et teil on väga palju meiega ühtelangevaid äh, ülesandeid, tööstuspoliitika, teadusuuringud, uus tehnoloogia, väikeettevõtted ja nii edasi. kuidas Euroopa keemiatööstus sellesse pilti sobitub? Äh, täna Euroopa keemiatööstus on endiselt veel maailmas juhtrollis äh, ja annab seitsekümmend protsenti maailma keemiatoodangust. üheksakümmend kuus protsenti meie ettevõtetest on äh, keskmise või väikese suurusega ettevõtted, esindades umbes kahtekümmet kaheksa protsenti kõikidest VKE-des, äh, kelle käive on ligi kuus miljardit eurot. VKE-d ja suurettevõtted moodustavad omavahel tarnijate ja Mm, klientide sümbiootilise võrgustiku ja suurendavad Euroopa tööstuse mitmekesisust. vaatamata äh, olulistele muutustele ja konkurentsisurvele on meie sektor jäänud suhteliselt stabiilselt väikese langusega umbes kaks protsenti eelmisel aastal me räägime kaheksakümne, kahekümne üheksast tuhandest ettevõttest, äh, kes annab tööd ühele koma kolme miljonile inimesele Euroopas sellise äh, positsiooni me peame säilitama ja edasi arendama selle tööstuse tuleviku huvides. keemiatööstus on kriitilise tähtsusega komponent Euroopa konkurentsimudelis, äh, mis peab toime tulema tuleviku väljakutsetega. selle kohta on väga palju näiteid ja lubage siinjuures esile tõsta ainult mõnda iga äh, kasvuhoonegaasi üksuse kohta, mida keemiatööstus äh, õhku paistab, kaks-kolm ühikut äh, päästetakse toodete ja tehnoloogiate abil, mida keemiatööstus on võimaldanud teistele sektoritele ja tarbijatele. ja meil on võimalusi oma heitkoguseid vähendada äh, aastaks kaks tuhat kolmkümmend, arvestades tootmisprotsessi uuendusi ja täiustusi ning energiasäästu meetmeid, äh, parandades ka näiteks hoonete isolatsiooni kui me mõtleme nüüd kaasaegsetele tehnoloogiatele meie igapäevases elus nagu automatiseeritud kodumasinad, äh, keskkonnasõbralikud äh, autod, puuteekraanid ja kontorites, siis nad kõik sõltuvad materjalidest ja protsessidest, mis on arendatud keemiatööstuse poolt väga sageli räägitakse majanduse keskkonnasõbralikumaks muutmiseks ja see väga sageli sõltub keemiatööstuse kasutuse, kasutatud protsessidest ja toode. kümme protsenti keemiatoodetest juba toodetakse biotehnoloogia abil ja tulevikus see suhtarv veelgi kasvab, äh, kui me hakkame kasutama taaskasutatavaid äh, toormeid. Euroopa keemiatööstus Äh, on jätkusuutliku arengu aluseks peaaegu kõikidele teistele tööstusharudele ja suudab tagada jätkusuutliku arengu koostöös teiste tööstusharude partneritega. kuidas sinna jõuda? innovatsiooni abil. kuid mis on innovatsioon? see on midagi enamat kui leiutised äh,, mida ergutavad teaduspoliitikad. see tähendab ka teadmiste, ideede ärakasutamist ning rakendamist ühiskonna huvides. Äh, see on mõte, äh, mis on küll väga levinud, kuid ei ole veel praktikas juurdunud. innovatsiooni on võimalik juurutada ainult siis, kui kõik äh, väärtusahela osapooled ja sidusrühmad äh, ühendavad jõud. ja üks näide äh, tuleb mulle meelde. biomajandus. see kasutab väga palju vett. Euroopas me ei saa seda reaalsuseks muuta, kui me ei lahenda vee korduvkasutuse küsimust. keemiatööstus on nüüd sõlminud kokkuleppe veetehnoloogia platvormiga, et otsida lahendust Äh, me eelseisvale probleemile, kuidas lahendada vastuseis joogivee ja tööstusvee kasutajate vahel keemiatööstuses. seda koostööd toetab Euroopa Komisjon ja on näide sellest, millist suhtumise ja mõtlemise muutust Euroopas vajatakse. me ei vaja ainult tehnoloogilisi ja rahalisi stiimuleid, vaid ka võimalusi äritegevuse arendamiseks, ettevõtluse arendamiseks ähm,, et ületada olemasolevad need institutsionaalsed tõkked äh,. intelligentsed tehnoloogiad võimaldavad meil paremini innovatsiooni Euroopas juurutada, vähendada äh, energia tarbimist ja müra umbes kolmekümne protsendi võrra, ilma isegi uusi hooneid ehitamata ju, need tehnoloogiad on juba olemas, olemas, kuid kas on olemas poliitiline tahe ja ka ühiskonna soov ja siiski kulus aastaid, enne kui me saime avalikkuse toetuse näidisprojektidele ning pakkusime välja uudsed lahendused turule. selgelt minu mõtetes äh, on saabunud aeg valdkondlikuks lähenemiseks ja yes. kui Euroopa tahab ära kasutada oma tugevaid külgi äh, ja tegutseda väärtusahelas, siis on vaja ühtset raamistikku nii lühiajaliste probleemide kui ka pikaajaliste strateegiate ja vä vä väljakutsetega tegelemiseks ja väärtusahel peaks olema see kontseptsioon, mis peaks olema prioriteetseks Euroopa uues tööstuspoliitikas. kuna ITRE komisjon on nüüd asunud oma uue ametiaja alguses tegutsema ja me igati tervitame teie algatust täna tuua kokku ühe laua taha erinevate sektorite esindajad. ja Euroopa Parlament on selles mõttes juhtrollis, aitab kiirendada innovatsiooni, äh, pakkudes oma poolt selgelt pikaajalisi poliitikasuuniseid. ja oluliseks sammuks oleks see, kui tagatakse uue äh, tööstuspoliitika abil äh, ettevõtluse innovatsiooni edendamist ja Euroopa parlamendi ITRE komisjon äh, saaks tagada ka seda, et kõikvõimalikud uued määrused kontrollitakse nende mõju suhtes innovatsioonile. millised oleksid minu konkreetsed mõtted innovatsiooni ergutamiseks ja toitmiseks? innovatsioon äh, peaks samaaegselt leidma stiimuleid kõikides ahela punktides kõik väärtusahelas osalevad partnerid peaksid omapoolse panuse selleks, et vältida killustatust. näiteks hoonete puhul äh, ei peaks see piirduma ainult ehitustööstusega, vaid peaks looma ka stiimuleid teistele väärtusahela partneritele, et saavutada üldine eesmärk äh, kiirendada äh, tegelike toodete jõudmist turule. teiseks minu suuv on seotud äh, olemasolevate vahenditega äh, teadusuuringute ergutamiseks, rahastamisvahendid. Need vahendid on teadusuuringute jaoks suurepärased, kuid ebapiisavad innovatsiooni edasiviimiseks. Nad on liiga aeglased ja bürokraatlikud ja mis kõige tähtsam, innovatsiooni puhul on alarahastamine probleemiks Euroopa poolt praegu pakutav äh, rahastamine on äh, neliteist korda suurem teadusuuringute puhul kui innovatsiooni puhul. ja äh, minu seisukoht on, et uus teadusuuringute raamprogramm peaks eraldama kolmkümmend protsenti oma rahalistest vahenditest näidisprojektidele. see peaks olema atraktiivsem keskmise ja väikese suurusega ettevõtetele ja juurdepääs sellele tuleb lihtsustada see peaks toetama täiendavust, innovatsiooni erinevate eesmärkide vahel, äh, korduvkasutatavad toormed, madala süsinikusisaldusega majandus äh, ning toetus võtmetehnoloogiate edasiarendamisele. olemasolevad Euroopa tehnoloogiaplatvormid peaksid selles protsessis etendama võtmerolli, et saavutada tasakaal hariduse, ja innovatsiooni vahel. arvestades seda, et sidusrühmi on väga palju, äh, on neil täiesti võimalik kujuneda innovatsiooniplatvormideks. näiteks meie Euroopa tehnoloogiaplatvorm jätkusuutliku keemiatööstuse arendamiseks on juba äh, teinud algatusi äh, era- ja riikliku sektori partnerluse erand, arendamiseks ühes kahest olulisest valdkonnast nagu energiatõhusus, eh, keskkond, eh, veevarustus ja tervishoid. Teis Euroopa Parlamendi liikmetes ma näen promootoreid ühenduse eh, innovatsiooni edasiviimisel oma valimisringkondades. me vajame teiepoolset panust selleks, et kaasa aidata äh, suhtumise muutumisele ja toetuse saamisele innovatsioonile. et see ei piirduks ainult äh, toetusega teadusaringutele, vaid oleks äh, ergutavaks ka innovatsioonile, et äh, see oleks kõiki sektoreid hõlmav ja toetaks väärtusahelat. suur tänu, suur tänu, härra Pliške ja nüüd viimasena, aga mitte vähem tähtsana, saab sõna pärast seda, kui me oleme kuulnud tööstusettevõtete esindaja ära, saab sõna komisjoni esindaja ja härra Tövi, kes on innovatsioonipoliitika direktor ähm, ettevõtluse peadirektoraadis. mul on väga hea meel, et ta on täna siin, sellepärast et äh, eriti just viimastel aastatel oleme saanud komisjonilt teatisi, dokumente selle valdkonna kohta ja oleks väga hea, kui teie nüüd äh, otsad nii-öelda kokku võtaks. Euh, härra esimees, daamid ja härrad. majanduskriis on tööstussektorit mõjutanud erineval moel. kindlasti on see mõjutanud teenuseid seega, kui me räägime, milline on Euroopa tööstuse tulevik, siis vastus sellele küsimusele on äärmiselt oluline. Euroopa Komisjon on pannud paika strateegia aastani kaks tuhat kakskümmend, millega tahetakse luua kindel alus tööstuse toimisele, toimimisele. selge see, et teenuste sektor on samamoodi mingil määral seotud kaasaegse infrastruktuuriga ja dünaamilise tööstussektoriga ennekõike puudutab see nõndanimetatud äh, teadmist, intensiivset, intensiivseid teadmisi eeldavaid äh, teenussektoreid. tegemist on töökohtadega, kus äh, töötavad väga kõrgetasemeliste oskustega inimesed. loomulikult tuleb arvesse võtta üldist keskkonda, erinevaid probleeme ühiskonnas viimase paari aasta jooksul on meil tegemist olnud üleminekuperioodiga. ja praegu olemegi liikumas uue mudeli suunas. aastal kaks tuhat kakskümmend saadaval olevad tooted ilmselt tõesti praegu on meie jaoks täiesti tundmatud veel. selge see, et pidevalt toimub areng, väga olulised on ka geneerilised tooted. see kõik on osa uute toodete väljaarendamisest. Euroopa ei saa omada korralikku tööstuslikku baasi juhul, kui meil puudub vastav tehnoloogia. kolmekümnendal septembril kaks tuhat üheksa võttis komisjon vastu dokumendi, mis puudutab võtmetehnoloogiaid. ja ma tahaksingi nüüd käsitleda võtmetehnoloogiaid. mitmetes liikmesriikides on viidud läbi uuringuid, kus on käsitletud nanotehnoloogiaid, mikroelektroonikat, nanoelektroonikat. nanoelektroonika on tihedalt seotud energeetikasektoriga, tervishoiusektoriga, fotoonika, mis on seotud taastuvenergiatega, erinevad tehnoloogiad, mis on olulised kosmoseuuringuteks, ehituses, kindlasti tööstuslik biotehnoloogia ja selle rakendamine ennekõike põllumajandussektoris ja toiduainete sektoris. kõik nimetatud sektorid on äärmiselt olulised meie tööstuse tulevikuks. Nad kõik kätkevad endas kõrgetasemelist teadus- ja arendustegevust, suuri investeeringuid, suurte oskustega tööjõudu ja seda kõike on võimalik näha erinevates sektorites ja kui Euroopa tahab olla juhtpositsioonil taastuvenergiaallikate osas, tahab olla juhtpositsioonil sellise ökotõhusa mudeliga, jätkusuutliku mudeliga, siis selge see, et me peame olema pädevad kõikides tehnoloogiavaldkondades. Euroopal on selles osas omad eelised, aga samas ka omad nõrkused. eriti kui me vaatame tehnoloogiate üleviimist ja tehnoloogiate turustamist. Euroopas on töötatud välja mitmeid erinevaid tehnoloogiaid ja need tehnoloogiad on osutunud kasulikuks ka väljaspool Euroopat, Jaapanis, Ameerika Ühendriikides. investeeringute tasemed, riskikapital, haridustase, need on olnud üldiselt nõrkadeks külgedeks ja komisjon tahab panustada sellesse, et me suudaksime nendest nõrkustest jagu saada. komisjon tahab näha suuremat koostööd Euroopa Investeerimispanga investeerimisfondi vahel, et loodaks uued finantsmeetmed toetamaks VKE-sid Euroopa Liidus. samuti tahame edendada teadmisi, tehnoloogiat, et toimuks teadmiste ja tehnoloogiate ülekandumine Euroopa siseselt et oleks tagatud riigi tasandi abi, Euroopa tasandi toetus, seda selleks, et Euroopa oleks atraktiivne koht, kus erinevad inimesed tahavad selles valdkonnas tööd teha. asepresident Tajani leiab, et tuleks keskenduda konkreetsetele sammudele, mis aitavad paremini Euroopat positsioneerida võtmetehnoloogiates aga see on ainult üks osa meie strateegiast me oleme loomas ka uut teadusuuringute innovatsioonistrateegiat ja komisjon võtab selle strateegia vastu septembrikuus käesoleval aastal. see strateegia saab olema aluseks meie teadusuuringute lähenemise muutmisele. ja ma loodan, et see võimaldab innovatsiooni fookusesse seada ja astuda vastu meie seisvatele väljakutsetele, aitäh! suur tänu, suur tänu, härra Tõvi, ka teie ettekande eest. ma tänan kõiki sõnavõtjaid. väga harva juhtub see, et me saame sõnavõtud lõpetada ennem, kui aeg täis on ja seetõttu on meil võimalik nüüd arutelu pidada. ma tänan ka kolleege parlamendist, sest tahan siin külalistele öelda, et väga harva on meil kohal nii palju saadikuid, mis tähendab seda, et väga äh, harva tuntakse nii palju huvi, tegemist on tõesti väga tähtsa küsimusega, millega me siin täna tegeleme ja suure tõenäosusega esitatakse väga palju öö, äh, küsimusi. siin on soovinud väga paljud inimesed sõna, et kui olete nõus, siis anname kolmele-neljale-viiele inimesele sõna ja siis saate teie vastata. sest muidu läheb väga raskeks, meil tuleb seda asja natukene struktureerida. kõigepealt proua Del Castillo. Thank you, thank you, president eh,, muchas Eh, jah, suur tänu, ma tahtsin kõigepealt eh, tänada teid eh, selle eest, et te olete just need inimesed siia täna kokku kutsunud. jah, ürituse alguses küll väga paljud ütlesid, et peaks kõik saama teha ettepanekuid, aga minu arvates on külalised suurepäraselt välja valitud kuna kõik kõnelejatest puudutasid väga tähtsaid nüansse selleks, et meile anda ülevaate tööstuse tulevikust. kõik rääkisid, et meil on vaja innovatsiooni, uuendusi ja üleüldse põhimõttelist suunamuutust. ning viimane sõnavõtja ütles ka, et äh, meil tuleb vaadelda lisandväärtuse tootmise erinevaid etappe ja seda sellepärast, et äh, teaduse ja innovatsiooni jaoks on need kõige tähtsamad. kõige tähtsamaks on siin aga haridus. haridus, mis läheb kaugemale kui kõrgkoolides antav haridus. meil on vaja anda teadmisi informatsioonitehnoloogia kohta. informatsiooni ja kommunikatsioonitehnoloogia puudutab kõiki majandusvaldkondi, härra Green ütles seda ka väga selgesti, sest tema põhiliselt tegeles selle küsimusega. ja me näeme, et meil on väga suur lõhe hariduse nõudmise vahel ja pakkumise vahel, eriti selles osas, mis puudutab informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiat ja selle küsimusega tuleb meil tegeleda, me ei saa jätkata siiani, nii nagu siiani ja jätkata vanamoodi. see ei lähe nii, sellepärast et äh, teised lähevad meist mööda, need, kes ähm, elektroonilises valdkonnas kiiremini arenevad, jätavad meid selja taha. ja seda nii-öelda elektroonilist kvalifikatsiooni on tegelikult vaja kõikidel ühiskonnagruppidel. seda on vaja nii tarbijatel kui ka töövõtjatel erinevates äh, tööstustootmise äh, arengufaasides. ja kuidas teie nüüd äh, seda lõhet pakkumise ja nõudmise vahel näete? ja millised peaksid olema meetmed selle olukorra lahendamiseks, kuidas me saaksime hariduse osas rohkem ära teha? mulle on praegu isiklikult jäänud mulje, et me oleme jäänud nii maha. rong on ammu ära läinud, ehk me ei saa jätkata vanamoodi, vaid meil on tõesti vaja tõelist revolutsiooni selles valdkonnas. suur tänu ja järgmiseks kolleeg Madurell. suur tänu, härra esimees ka mina tahaksin tänada sõnavõtjaid nende panuse eest siin tänasel kuulamisel. Nad andsid meile ülevaate väga paljudest erinevatest Euroopa tööstuse valdkondadest. mul oleks küsimus härra Maasile, kes esindab äh, tööst- eh,, ehitussektorit. ehitussektor kannatas kohe kindlasti väga palju majanduskriisi tõttu tõttu. töökohad kadusid ja seda kõikides liikmesriikides. ja me teame, et ehitussektoris on palju madala kvalifikatsiooniga töövõtjaid, kellel on väga raske kohaneda uute oludega, uute ehitusmeetodite, uute toodetega. kas siin on meil mingeid võimalusi olukorda parandada ja töövõtjate kvalifikatsiooni parandada? sest äh, innovatsioon, uus algatus, mis saab alguse altpoolt, peaks olema tähtis. on väga tähtis, et töövõtjad on need, kes saavad ka öö, äh, midagi teha, nii-öelda rattad lükkama, äh, käima lükata. nii et mina oleksin tahtnud rohkem selle kohta, tahtnud teada tahaksin teada, kas äh, rohkem saada sellest uuest äh, Euroopa ettevõtluse algatusaktist. härra Tajani on ju öelnud, et ta kavatseb meile mm, selle eelnõu esitada suveks ja ma tahaksin teada, mida seal nüüd siis täpselt äh, kirjutatakse. äkki te saaksite meile esimese ülevaate juba anda? härra Green rääkis ka elektriajamiga autodest ja mina oleksin lihtsalt teada tahtnud, mis on tema arvamus, sest minu arvates on tegemist väga innovatiivse leiutisega, mis võib mängida võtmerolli Euroopa autotööstuse väljatoomisel majanduskriisist ja ka CO2 heitmete vähendamisel ma tahaksin lihtsalt ära kasutada olukorda, et on täna siin ja selle küsimuse esitada. suur tänu ja järgmiseks proua Kavaio uh,. Are... tänan, esimees. me elame praegu raskel ajal, raskel meie kõigi jaoks, kuid eriti Euroopa tööstuse jaoks. me oleme läbi elanud süvakriisi ja üheks selle põhjuseks olnud ka ebapiisav investeering Euroopas tööstusesse Õnneks see ei puudutanud kõiki tööstusharusid ja me oleme suutnud säilitada oma juhtrolli mitmes sektoris ja üheks selliseks sektoriks ja mul on uhkus selle üle, kuna mina olen ka äh, mehaanikainseneri haridusega, on just see sektor ja me peame mõistma, et, et me oleme seda saavutanud äh, tänu sellele, et Saksamaa on jätkuvalt investeerinud nii riiklikke kui eravahendeid selle tööstusharu edasiarendamiseks, mis ei ole aga nii teistes Euroopa riikides. ma tahaksin samas öelda, et ma ei ole nõus äh, minu kolleegiga Daimler Chrysleri kohta, kes ütles, et see on möödaniku ettevõte. minu arvates Daimleri puhul on tegemist ettevõttega, kes on investeerinud teadusuuringutesse kõikides Euroopa riikides ja mitte ainult tööstusesse, vaid ka ülikoolidesse ja toetanud äh, uuringuprojekte ka näiteks Portugali ülikoolides, näiteks vesinikutehnoloogias ja üheks suuremaks äh, teadusprojektiks oli Daimler äh, projekte Oport-, Porto linnas, mm, ka paljudes teistes Portugali linna ülikoolides kuid ma samuti arvan, et äh, äh, praegune üleminekuperiood on tähtis, sest see, kuidas me kriisist väljume, on oluline, kuidas me hõlmame riiklikke ja eravahendeid selleks. me peaksime ära kasutama oma tugevad küljed ja see, kuidas me sellest kriisist väljume, sõltub sellest, milline saab olema ka meie teadustegevuse äh, tulemuslikkus, mitte ainult alusuuringute valdkonnas, vaid ka näiteks toorme uuringute valdkonnas, sest me peame tulevikus suutma tootma rohkem vähemate kulutustega. me peame ära kasutama meie tehnoloogilised tugevused, samuti leidma uusi valdkondi ilmselt mõningates valdkondades me ei suuda taastada varasemat olukorda selle jaoks on vaja suuri investeeringuid nii haridusse, teadusuuringusse kui ka äh, innovatsioone ja nii selleks nii riiklikke eravahendeid kasutades. ja mul on mitu küsimust äh,. mitmed paneelist osavõtjad äh, mainisid smart cities, äh, hoonete energiatõhusust äh, kui tuleviku valdkondi, kuid ma tahaksin küsida lisaks, kuidas jääb transpordiga, sest jätkusuutliku transpordi arendamine on oluline tulevikku silmas pidades. kuidas te sellesse suhtute? sest need valdkonnad omavad väga palju eeliseid tehnoloogia osas ja täienduseks kolleegi äh, Riel Madurelli küsimusele tahaksin küsida, kuidas autotööstus äh, suhtub nende elektriauto probleemistikku? on selge, et sisepõlemismootorite autodel on selged eelised. elektriautode puhul ei ole see niivõrd selge konkurentsieelis, kuna Aasia on selles valdkonnas tugev. kas me suudame äh, seda haru arendada edasi, saavutada juhtrolli, nagu meil on sisepõlemismootorite valdkonnas ja ma tahaksin seda küsimust esitada ja veel kord meenutada oma küsimus jätkusuutliku transpordi arendamise kohta. Yeah. suur tänu ja nüüd kolleeg Hübner, palun. E, wszystkim panelistom za bardzo interesujące e, informacje. E, suur tänu kõikidele paneelist osavõtjatele, äärmiselt huvitavate mõtete eest. esimene esineja rääkis äh, sellest, mis takistab VKE-de arengut ja miks nende areng on olnud äh, ebarahuldav. kas te arvate, et meil on vaja rohkem infot selle kohta, äh, kuidas VKE-de tegevust äh, takistab bürokraatia näiteks, kas te olete arutanud seda küsimust, äh, kuidas tagada VKE-del juurdepääs madala intressiga laenurahale, krediitidele ja parandada nende suhteid pangandusega? minu arvates äh, see on üks suuremaid takistusi VKE-de kasvule teiseks, Euroopa rahaliste abivahendite ärakasutamise määr. meil on mitmesuguseid programme selleks, et edendada VKE-de kasvu. miks neid toetusi siis ära ei kasutata sellisel määral ja nii kiiresti, nagu me seda sooviksime? on läbi viidud terve rida uuringuid erinevates valdkondades. kas on läbi viidud ka selliseid uuringuid, mis käsitleksid äh, ettevõtete kohandumist uutele oludele. ettevõtjad äh, peavad olema teadlikud, äh, millised on tugevamad harud ja valdkonnad turul, kui on vaja oma tegevust ümber korraldada ja kohanduda turu arengutega. millist infot on võimalik anda näiteks linnaplaneerijatele et nad saaksid paremini oma tööd teha. et ka nende töö oleks vastuvõetavam ettevõtjatele. on selge, et me ei suuda konkureerida äh, odava tööjõu osas India, Hiina ja Aafrika riikidega, kuid üks esineja mainis, et innovatsioon ja uued tehnoloogiad avavad Euroopale kasvuks uusi võimalusi kui see on niimoodi, kas te võiksite äh, äh, tuua näiteid edukast koostööst, näiteks teadusasutustega ja näidata, kuidas uut tehnoloogiat kasutada, et vähendada tootmiskulusid. väga huvitav oli kuulda koostöö kohta kohalike omavalitsuste ja ettevõtjate vahel ning piirkondlike valitsuste ja ettevõtjate vahel ja selline koostöö on positiivselt mõjunud nii ettevõtlusele ka piirkonna arengule, aga me vajaksime rohkem taolist informatsiooni, et me saaksime seda jagada oma rahvusparlamentide ähm, esindajatega ja meie piirkonna elanikega, sest kui me suudame neile edastada tõelised edulugusid, siis läheb see sõnum paremini peale. komisjoni esindaja rääkis komisjoni eelseisvatest prioriteetidest varem me oleme kuulnud seda, et sektorite vaheline lähenemine innovatsiooni prioriteetide elluviimisele oli puudulik. puudus ka sektorite vaheline lähenemine e, Euroopa innovatsiooni rahastutele. E, meile räägiti sellest, et rahastamine on olnud killustatud aga mis tagab seda, et tulevikus Euroopa poolne rahaline abi äh, lähtub holistilisest lähenemisest, nii et ei rahastata ainult ehitusvaldkonda, kui on ka teisi valdkondi, mis teevad koostööd ehitussektoriga. ja me tahame kuulda ka rohkem koostööst pankadega. me kuuleme, et midagi on teoksil, aga millal see kõik teoks saab tegelikult? Bütikofer suur tänu ja järgmises kolleeg Pütikhofer. suur tänu, härra esimees. mina enne tegin siin nalja selle üle, et härra Bessi esindab Daimler Chrysler AG-d ja minevikku nüüd ma pean kartma, et Baden-Württembergi liidumaale ma enam reisida ei tohi, sellepärast et äh, minust saadi aru, nagu mina oleksin öelnud, et Daimleril pole tulevikku. ma tegelikult viitasin sellele, et äh, Daimleri ja Chrysleri vaheline abielu on äh, lõppenud, et need on äh, et need kaks ettevõtet on lahutatud ja et äh, nad enam koostööd ei tee, lihtsalt tahtsin öelda äh, et ma mõtlesin seda, et ma ei saa aru, miks Daimler Chrysler siia on kirjutatud, sellepärast et ma loodan ikka otse loomulikult, et Daimleril on veel suur tulevik ees ja et äh, ta suudab BMW vastu konkureerida, isegi kui viimastel aastatel pole Daimler eriti edukas olnud. härra Deville, olen väga tänulik selle eest, et ta kuulamise lõpus veel kord tõi välja selle põhitooni mis selles arutelus minu arvates ka väga tähtis on ja mis kohe kindlasti peaks olemas olema. nimelt, et meil on vaja äh, majandusstruktuuri, mis oleks nii-öelda ökoefektiivne ja ma olen nõus sellega, mida ütles proua de Castillo. ma ei usu, et meil on palju aega ma olen temaga täiesti nõus. meil ei ole aega siin nüüd tasakesi hakata nende väljakutsetega tegelema ja ootama, kuni põhiprobleemid muudkui kuhjuvad ja kuhjuvad ja me ei tee mitte midagi kiiresti, vaid meil tuleb äh, midagi konkurentsi osas ära teha. me ei saa lähtuda sellest, et kuna me sisepõlemismootorite tootmise osas olime esiotsas Euroopas ja võib-olla oleme seda veel järgmised nelikümmend, viiskümmend aastat, kuid see ei tähenda seda, et me elektriajamiga autosid, autode tootmises oleks ka eesotsas. ja ma ei ole väga õnnelik selle üle, mida kuulsin siin kõikidelt esinejatelt. nimelt härra Pleške viide selle kohta, et meil ei ole sektoripõhiste meetmete jaoks, ma saan sellest aru. ja ma saan aru, et meil on vaja mõelda kogu lisandväärtuse tootmise keti peale, aga ma tahaksin palju rohkem teada saada sellest, mis on vajalikud meetmed selliseks äh, ümberstruktureerimiseks ja härra Pliška, millist rolli mängib siin korrapoliitika? Te mainisite siin enne juba rohelist äh, keemiatööstust. ühelt teiselt suurelt Saksamaa keemiatööstuselt kuulsin natukene aega tagasi, et keemiatööstuses energia säästmispotentsiaal on juba ära kasutatud ja ma tahaksin teada, kas teie olete nõus selle äh, seisukohaga ja milliseid ähm, energiasäästmisvõimalusi teie veel keemiatööstuses näete? ja kas te näiteks ei leia, et me peaksime rohkem kasutama taastuvaid võimalusi keemiatööstuses ja kas teil on mingeid võrdlustähiseid, millest lähtuda? sest meil on vaja konkreetseid eesmärke ja mul oleks ka härra Maasile sarnane küsimus, äh, mõeldes siis ehitusvaldkonna peale. ma olin väga nõus äh, sellega, mida te ütlesite. aga te viitasite mitu korda ka korrapoliitikale ja sellele, kui tähtis see on. kas teie olete tööstusettevõtte esindajana nõus ja rahul sellega, mis meil praegu on seadusandluses olemas äh, ehitusvaldkonna jaoks? meil on üpris tagasihoidlikud eesmärgid uute hoonete jaoks ja meil pole peaaegu ühtegi siduvat eesmärki vanade hoonete jaoks. kas teie jaoks on see piisav korra poliitiline lahendus või te leiate, et siin tuleks midagi teha? ja teine küsimus veel teile, härra Maas, te rääkisite, et äh, meil ei ole väga palju hooneid, kus arvestatakse vanade inimeste erivajadustega. ma ka Saksamaalt olen kuulnud sarnaseid hääli viimastel päevadel ja ma tahaksin, et te võib-olla äh, natukene selgitaksite meile, kui suur see lõhe on, kui suur on see tühimik, mis meil tuleb täita. ja nüüd Daimler Chrysler AG ja härra Bessi see väga huvitav definitsioon, mille te meile tõite jätkusuutlikkuse kohta, nimelt äh, see nii-öelda võitjate jätkusuutlikkus, mulle tundub see olevat pigem illusioon ja ma ei hakka selle üle siin arutama, aga ma arvan, et energiatõhusus ja ressursside tõhus kasutamine on tegelikult see, mis kujutab endast jätkusuutlikkust, kuid seda mainisite te ainult möödaminnes. ja ressursside tõhus kasutamine tegelikult on meie tööstuspoliitika nõrgaks kohaks, me sõltume ressurssidest, ressursside impordist ja see kujutab endast pudelikaela ma tahaksingi teada, kuidas teie seda olukorda hindate ja jällegi küsimus, millised on meetmed, vahendid, kas me ei peaks osades Euroopa Liidu liikmesriikides rääkima sellest, et meil on vaja uut ökoloogilist mudelit, kus me taastume, äh, kus me taandume varasematest lähenemistest äh, tööstuse puhul. meil on vaja jõuda liidrirolliga just rohelise tööstuse puhul. suur tänu! härra Tukalas. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Suur tänu, härra esimees. ka mina tahaksin tänada viit äh, kuulamisel sõnavõtjat. Teie tänased äh, sõnavõtud Euroopa tööstuse tuleviku kohta on tegelikult jätkuks meie eilsetele ettekannetele Euroopa Teadusnõukogu kohta, nii et mulle tundub, et Euroopa innovatsiooni kolmnurgast kaks on siia kokku tulnud, sest me räägime ju haridusest, teadustööst ja innovatsioonist. härra Pliške. tegi väga huvitavaid märkusi uuenduste kohta sest Euroopa ei kasuta alati ära kõiki teadustulemusi ja jätab need teiste riikide kätte. üks väga hea ajalooline näide selle kohta. tuhande üheksasaja neljakümne viiendal aastal USA müüs ühe võtmetehnoloogia transistori Jaapanile, sellepärast et ta ei saanud aru, kui tähtis on transistor tulevikutehnoloogia jaoks. ja te mainisite väga õigesti, et meil on siin paar pudelikaela, seda ütles ka härra Turvi ma tänan teda kogu selle hea informatsiooni eest, mida ta meile andis selle kohta, mis komisjonil on tulevikus kavas teha. ka selles osas, kuidas kavatsetakse teadustulemusi turustama hakata. ja veel üks nõrk koht on tegelikult äh, meil just see, kuidas me turustame teadusuuringute tulemusi. tihti kritiseeritakse Euroopat, kuna Euroopa ei ole võimeline teadusvaldkonnas liite sõlmima. see võib-olla on seotud ka sellega, et ähm, tehnoloogiad ei laiene ja levib võimalikult kiiresti. näiteks USA-s äh, koostöö ülikoolide vahel, teadustöö tulemuste vahetus, see kõik on juba ammu sisse viidud, see on vana traditsioon juba kahekümnendatest aastatest. ja see on kõigi jaoks loomulik areng. ettevõtted on väga tugevalt kaasatud äh, ka kapitalifondidesse, on üle seitsme tuhande ettevõtte, äh, nende käive on üle saja miljardi, nad kõik kasutavad uusi tehnoloogiaid, nad investeerivad uutesse tehnoloogiatesse ja on need on ettevõtted, kus ülikoolid ja ettevõtted töötavad koos. üks teine hea näide on Cambridge'i ülikool, sest ka nemad on äh, saavutanud selle nii-öelda segu variandi, kus äh, ettevõtted ja ülikoolid teevad koostööd veel näiteks äh, Soomes on ka näide. Jyvaskyla ülikoolis äh, tehakse koostööd elektroonikaettevõtetega. elektroonikaettevõtted on suisa tulnud äh, ülikooli maa peale, ülikooli krundi peale ja sinna oma väikesed äh, filiaalid ehitanud meil on suured teadusinstituudid, ja ühte nendest instituutidest pandi juhtima ka tööstusettevõtete juht ja temal õnnestus lõpuks viia kokku ettevõtet ja äh, teadusinstitutsioonid. nii et mulle tundub, et Euroopas räägitakse palju, aga me teeme liiga vähe, sellepärast et sõnadele ei järgne tegusid. me oleme teinud uuringud kahe tuhande viiendal aastal juba, aga nende tulemusi ei kasutata. mulle tundub, et kui me kohe midagi ära ei tee, siis jääme me rongist maha. jah, ma kohe lõpetan, härra Roy. meil tuleb tõesti midagi ära teha meil on Euroopas kaks tuhat ülikooli. ja need ülikoolid on killustunud, meil on tegemist nagu kastekannuga, millele on otsa pandud segisti ja mis killustab kogu selle protsessi. me peame üritama USA-le järele jõuda, meil tuleb rohkem investeerida ja meil tuleb luua oma identiteet, me peame Euroopas välja töötama oma identiteedi selleks, et me saaksime aru, kes me oleme ja kuhu liigume. meil on väga hea näite Grenoble'i näol, meil on vaja rohkem Grenoble'it ja Cambridge'i Euroopas ja seda võimalikult kiiresti suur tänu, ma vabandan, et ma nii kurjalt siin vaatasin, aga kaksteist inimest soovib veel sõna saada, ma tahan kõigile anda sõna, aga ma tahan ka, et me saaksime paar korda anda külalistele võimaluse vastata, sest äh, kui ma annan neile sõna alles lõpus, siis pole neil võimalik kõigile küsimustele vastata. seepärast teeme nüüd pisikese pausi ja anname sõna külalistele ja palun, et teie siis üritaksite vastata just nendele küsimustele või keskenduda nendele küsimustele, mis teile olid suunatud, sest kõigile teil ei ole ju võimalik järjest vastata. kõigepealt härra Green, palun, võib-olla te alustaksite? Thank you, Mr President uh,. Perhaps I aitäh, härra esimees! vahest vastan kõigepealt uh, proua Castello ja proua Hiibneri küsimustele. Need küsimused puudutasid näiteid koostöö kohta tööstuse ja ülikoolide vahel. kõigepealt ma võin nõustuda sellega, et meie tavapärane ärimudel ei ole enam Euroopa jaoks piisav. paar nädalat tagasi ühe delegatsiooniga koos ma läksin taas kord külastama Californiat. ja seal ma nägin, kui tihedalt teevad koostööd väikesed institutsioonid nagu näiteks Caltech ja, ja GPL-i labor ja kui ma nägin seda osmoosi, seda sulaselget äh, ühendatust, kuidas nad jagavad äh, oma teadmisi, oskusi, kõike muud. see oli selge näide sellest, et Euroopa, Euroopas seda ei ole. me oleme siin teistest maha jäämas. sama näite võin tuua Stanfordi kohta ma rääkisin Stanfordi ülikooli esindajaga, käsitlesime huvide konflikti. see on see teema, mis tõusetub ju pidevalt Euroopa ülikoolides. kui üks professor tahab innovatsioonitegevuses osaleda, tekib kohe huvide konflikti teema. ja Stanfordi ülikooli esindaja vastus oli väga selge. nimelt meie tööstus ei taha meie noori professoreid. Neid ei soovita näha nii et see koostöö tööstuse ja teadusasutuste vahel on väga tõsine probleem, see on puudulik. ülikoolid on meil juhtivad teadusasutused praegu, meil on põhjust Euroopas nende üle uhkust tunda. ja me peaksime kuidagi haarama nad oma innovatsioonisüsteemi. seal on ju olemas ka tööstussektori esindajad ja ma arvan, et selline koostöö on äärmiselt oluline, et kõik ühiskonna huvid oleksid esindatud ja et oleks parem ettekujutus sellest, millised on vajadused kohalikul tasandil. mis puudutab võimalikke näiteid koostöö kohta, mille kohta esitas küsimuse proua Hiibner, no ma võiksin siinkohal tuua näite Grenoblist. miks on Euroopa mikroelektroonika juhtiv piirkond just Grenoble. miks see väike linn? väike linnake, mis asub kaugel erinevatest võimukeskustest, siis äh, põhjus on selles, et üks peamiseid teadusuuringu instituute, mille direktor ka mina olen, see instituut tegi koostööd ST-ga me edastasime oma tehnoloogilisi teadmisi, see omakorda tõmbas ligi teisi ettevõtteid, muuhulgas ka IBM-i, kes tahtis hakata koostööd tegema. see võimaldas omakorda ka kaasata kõik erinevad teadusasutused, ülikoolid äh, kogu piirkonnas. väga oluline on, et kõik osapooled teeksid väga tihedat koostööd. see ongi peamine, aitäh! Danke sehr, Herr Gammers suur tänu, järgmisena palun professor Maas. aitäh, esimees. ka mina soovin tänada parlamendisaadikuid sellise suure hulga küsimuste eest. ma üritan kuidagi küsimustele kokkuvõtvalt vastata teemavaldkondade kaupa ma leian, et äh, uuenemisprotsess ehitusvaldkonnas ja see uuenemise tempo on äh, ilmselge märk sellest, et me peaksime vahepeal peatuma ja vaatama, mida on teadus- ja arendustegevusel meil ette näidata. väga sageli panustatakse haridusse, jätkukoolitusse aga kui me tahame uusi ideid kaasata haridus- ja koolitusprogrammidesse, siis äh, kuna see on väga oluline, tuleb keskenduda konkreetsetele eripäradele. meile on tarvis leida rahalised vahendid teadusuuringute läbiviimiseks, samuti erinevate praktiliste küsimustega tegelemiseks tuleb vaadata, kuidas erinevaid keti ahela, ahelalülisid ühendada omavahel? mil moel oleks võimalik ideid ära kasutada ehitussektoris? see tähendab ka seda, et me peame hästi andma märku sellest, mida me oleme ise ära teinud loomulikult tuleb kaasata kolm miljonit VKE-d sellesse tegevusse. siis loomulikult tõusetub küsimus hariduse, koolituse kohta, küsimus selle kohta, kuidas kaasata kõik inimesed, kes on tegevad ehitussektorid Neid kõiki tuleb kaasata. küsimus ei ole selles, millised üles, ei ole selles, millised ülesanded anda ühele inimesele, millised teisele. küsimus on kaasamises, kaasamises nad arenguprotsessi. härra esimees. tahan öelda ka seda, et ülejäänud tööstustest on tulemas erinevad lähenemissuunad ehitussektorile, näiteks on olemas selline võimalus nagu virtuaalne ehitamine. see tähendab seda, et erinevaid mudeleid on võimalik arvutis erineval moel üles ehitada ja siis tegelikud ehitajad, kes hakkavad hoonet püsti panema, saavad selle mudeliga tutvuda, teha omapoolseid ettepanekuid. see omakorda ilmselt omab väga praktilist, pragmaatilist ja ka positiivset mõju tegelikule ehitusprotsessile. nii et on võimalik luua selliseid infomudeleid, püstitatava ehitise kohta. mulle näib, et mingis mõttes oleme praegu üleminekufaasis. väga palju on juba ära tehtud, aga me peame ikkagi edasi liikuma, veelgi laiendama uute tehnoloogiate rakendamise võimalusi, nagu näiteks see virtuaalne ehitamine, tuleb kindlasti kaasata VKE-sid võimalikult palju. ja veel üks kasulik suundumus, mis aitab jagada teadmisi ja parimaid tavasid, on äh, kindlasti VKE-de kaasamine loomulikult üritame õppida kõike paremat ka autotööstuselt. ja kõige õigem on see, kui kaasataks kõik sektori osapooled kõikidesse protsessidesse. see aitab saavutada paremat kulutõhusust ehitussektoris. ja kulutõhususe parandamine on ilmselgelt midagi positiivset sel moel oleme me ka ühenduses nende kolme miljoni VKE-ga ja me kõik saame üksteiselt vastastikku midagi õppida. saame paremini teada, millised on VKE-de vajadused, saame neile välja pakkuda lahendusi ja loomulikult saame ideid edastada ka haridusprogrammide ja koolituste kaudu. et see on ka kindlasti väga positiivne. energiatõhusus on väga tähtis energiatõhusus on kindlasti üha olulisemaks muutumas kõige tähtsam asi, mida parlament saaks teha, on kõrvaldada kõik takistused meie teelt. härra Püdikohver vist küsis midagi selle teema kohta ja minu meelest tänasel päeval on kõige olulisem see, et me looksime vajaliku õigusloome baasi. oluline on tingimusi laiendada selliselt, et need tingimused hõlmaksid kõiki erinevaid tegureid näiteks eh, kui keegi jõuab kokkuleppele, mitu meetrit siin või seal peaks ühte või teist asja ehitama, siis eh, see on arusaadav, aga kui inimene ütleb, et midagi sellist, et mitte, et ma tahan vot näiteks kaks meetrit siin, kolm meetrit siin, vaid inimene ütleb, et ma tahan sellist mõistlikku valguslahendust hoonesse siis see on juba natukene keeruline, keerulisem, seda on juba veidi keerulisem mõista. meil on tarvis lepinguid mitte jah, meetrite või, või betooni peale, vaid selle peale, kui energiatõhus see hoone on, mida see energiatõhusus peaks endas kätkema. Need kõik ei ole enam käegakatsutav, rohkem on selliseid, selliseid kaudseid või, või veidi, veidi hägusemaid kontseptsioone et me tahame sellist tõhusat hoonet, mis oleks säästlik. sellised on uued reeglid ehituses. ja kui on plaanis ühte või teist hoonet renoveerida, siis just need uued kontseptsioonid on, mida tuleb nüüd arvesse võtta. lõppkokkuvõttes on erainvestorid need, kes nende küsimustega tegelevad, kes vaatavad, kust saada rahalised vahendid, kuidas parandada nende omandis oleva kinnisvara väärtust. ja nüüd seadusandluse juurde, mis käsitleb ehitussektorit ma võiksin siia tuua ära mõned arvud, aga ma tahaksin veidi lühidamalt selgitada seda, et küsimus on selles, mida me ootame ehitussektorilt energiatõhususe raames, samuti tuleb muidugi tagada inimeste tervishoiukaitse, aitäh! härra Pessi. vastan hea meelega nüüd küsimustele, üritan teha lühidalt. härra Bütikofer esitas küsimuse üldiste raamtingimuste kohta. selge see, need tingimused peavad olema kasulikud kõigile. on täiesti selge, et osad arengud toimuvad kiiremini, teised aeglasemalt ja teatud arengute puhul võib meil tekkida probleeme protektsionismiga me ju soovime eksportida ja meil tuleb ka seda teha. nüüd elektrijaamiga autod. tahaksin sellest ainult lühidalt rääkida, kuna elektriajamiga autode puhul ma leian, et väikese keskmise suurusega ettevõtetel saab olla seal väga suur roll. meil on väga tähtis hoolitseda jätkusuutliku mobiilsuse eest ja elektriajamiga autod on kohe kindlasti üheks võimaluseks, eriti siis, kui meil on olemas energia. energia, millega me saame, energiaallikas, millega me saame CO2 heitmeid vähendada. ja selleks, et elektriajamiga autosid turule tuua, on meil vaja meetmeid, need meetmed on alguses kindlasti kallimad kui tavaliste autode omad. ja me ei tohi ära unustada ka seda, et eurooplaste ostujõud on viimastel aastatel vähenenud ja seepärast ei ole neil võimalik mobiilsuse eest üha ja üha rohkem raha maksta, nii et ähm, seda ei tohi ka ära unustada, samas aga liikumine ja mobiilsus on väga paljude jaoks väga tähtis, sest on vaja näiteks tööle jõuda. siis äh, tahaksin veel rääkida kes-, väikese keskmise suurusega ettevõtetest ja neile suunatud meetmetest see, mis praegusel hetkel toimub, on minu arvates liiga kompleksne. kompleksne ka väikese ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks, neil on väga raske programmidest osa võtta. ma võin teile ka oma kogemustest öelda, et seitsmenda teadusraamprogrammi puhul juba oli väga selgelt näha, kuidas bürokraatia takistab, sellepärast et lepingute sõlmimisest nende alustamiseni kulus kolm aastat ja kui te olete nüüd väikese või keskmise suurusega ettevõttes, siis äh, kolme aasta pärast on võib-olla see probleem juba lahendatud, ehk siis et asjad peaksid toimuma kiiremini, nii et see on üks alternatiividest ja ma kutsun üles seal midagi ära tegema ja katsun ka ise ettepanekuid selle kohta teha ja ma leian, et meil on vaja tõesti ka kokkuleppeid erinevate osapoolte puhul, sest äh, on öeldud juba ja ma toetan seda ettepanekut, et me peaksime liikuma lisandväärtuse tootmise ketis järjest edasi, nii et ma ei saagi praegusel hetkel aru, miks me teeme siin suurt vahet tööstusettevõtete ja väikese keskmise suurusega ettevõtete puhul. sellepärast, et lisandväärtuse tootmine toimub turul need, kes on turul olemas, kellel on turule juurdepääs, saavad väga palju ära teha ja oma panuse anda lisandväärtuse tootmisse. näiteks autotööstuse puhul kolmkümmend protsenti või isegi vähem teeb autotootja ise, ülejäänud tuleb äh, teistelt tarne, tarnijatelt, äh, varuosade tootjalt. kui ma nüüd äh, vaatan Saksamaad ja mõtlen, et kui meil neid osade tarnijaid ei oleks, siis ähm, oleks olukord tööturul palju arv-, halvem, nii et meil on vaja leida partnereid, kes ähm, aitavad meil seda asja edasi viia. meil on vaja jätkusuutlikku tööstusstruktuuri, mis ähm, on pikaajaline küsige, kellelt tahate, on täiesti selge, et kui me loome mingi uue struktuuri, siis selle käimalükkamiseks läheb kolmkümmend aastat ja ja see võtab aega ning äh, meil on vaja usaldust ja kindlust, et see asi on pikaline ja et ka kolmekümne aasta pärast see struktuur ka veel alles on. ja kui kõik teevad koostööd, siis on üldse võimalik saavutada see, et see asi ka tõesti püsima jääb see on üks kesksemaid punkte ja ma vaatan nüüd siin veel kord oma märkmeid. jah, lisandväärtuse kett üleüldiselt. meil tuleb tõesti liikuda ühelt lülilt teisele ja meil tuleb erinevaid osapooli toetada, ka väikeseid investoreid, sellepärast et muidu võib juhtuda nii, et head ideed jäävad lihtsalt paberi peale. jah, me võime tegeleda litsentside kauplemisega, kuid põhimõtteliselt äh, teenitakse raha tootmisega ja ka äh, innovatsiooniga turul. nii et meil tuleb hoolitseda selle eest, et me siin Euroopas tõesti selles osas ka tugevamaks muutume, suur tänu! suur tänu ja nüüd doktor Pliške, palun! jah, suur tänu, ka mina tänan küsimuste eest ja üritan mõnele neist vastata. oli küsimus, et kuidas me saaksime väikese keskmise suurusega ettevõtteid rohkem innovatsiooniprojektide rahastamisse kaasata. jah, tegemist on tõesti problemaatilise küsimusega, seda kahel põhjusel. taotlused, mida tuleb esitada, on väga keerulised, väikese keskmise suurusega ettevõtetel lihtsalt ei ole ressursse, et neid taotlusi täita ja ülevaade nendest projektidest, mis meil on Euroopa ruumis ei ole läbipaistev, sellest ei ole võimalik aru saada ja jällegi väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel lihtsalt ei ole ressursse selleks, et seda ülevaadet saavutada. meie üritame Euroopa keemiatööstuse osas anda parimat selleks, et neid aidata. meil on näiteks eraldi IT-teenus ja me oleme teinud ülevaate erinevatest toetustest, grantidest, mida makstakse äh, ka väikese keskmise suurusega ettevõtetele, selleks et meil oleks neid võimalik tööstus, vabandust, teadus- ja innovatsiooniprojektidesse kaasata. aga kohe kindlasti on selles valdkonnas veel väga palju ära teha. teiseks küsiti produktsioonisüsteemide kohta, selle kohta, kas me töötame olukorra parandamise kallal. jah, otse loomulikult, tegemist on kestva protsessiga, kestva tegevusega ja see ei kehti mitte ainult uute keemiavaldkondade, vaid ka klassikaliste keemiavaldkondade kohta näiteks äh, tootmise puhul kolmkümmend protsenti keemiatööstustoodetest äh, viimase kahekümne aasta puhul on läbi teinud uuendusi, mis endaga toob kaasa rohkem konkurentsivõimet ja äh, väiksema energiatarve. meil on näiteks uus projekt F3 Factory, seal on seitsekümmend kuni kaheksakümmend osapoolt, seal on, sinna on kaasatud ülikoolid, väikse keskmise suurusega ettevõtted, suurettevõtted, suurettevõtted ja nad kõik töötavad selle nimel, et äh, välja töötada tuleviku keemiatööstust, keemiavabrikut nii-öelda, keemiatehast. ja tegemist on siis terve rea pilootprojektidega, mis on seal ühendatud, siis kolmas küsimus, kas meil on veel võimalusi energia säästmiseks? minu arvates on alati võimalik äh, energiat säästa, ka sellepärast, et protsessid ju muutuvad. näiteks Bayeri puhul oleme me äh, sisse viinud äh, kliimaprojekti, meil on üle maailma sada viiskümmend tehast. ja meie oleme saavutanud selle et, et äh, kümme protsenti energiast üldises valdkonnas, mitte siis nüüd tootmisvaldkonnas, oleme me suutnud säästa. või teine näide hea märk selle kohta, et ka klassikalises keemiatööstuses on võimalik energiat äh, säästa. kloori tootmine, kloor on põhimõtteliselt äh, igas keemiatootes, mitte ainult isegi keemiatootes, vaid ka tegelikult äh, töötlevas tööstuses kasutatakse kloori. kloor äh, neelab äh, väga palju maailma energiast, kaks kuni neli protsenti meie energia tarbimisest neelab kloor praegusel hetkel oleme me välja töötamas uut meetodit kloori tootmiseks. ja selle uue tehnoloogiaga on meil võimalik umbes nelikümmend protsenti energiat säästa kloori tootmisel, nii et tegemist on tõesti väga suure sammuga edasi keemiatööstuse turul. siis korrapoliitilised meetmed väga lihtne vastus minu poolt, ma ei hakka üldse laskuma üksikasjadesse. meil on vaja lihtsamaid meetmeid. kui meil on vaja kõigepealt nõuandvat tööstust, mis aitab siis ettevõtetel taotlusi esitada, siis on meil tegemist suure probleemiga. teiseks, me peame rohkem äh, kulutama innovatsioonile kui meil on näiteks äh, siin teadusprogrammile on äh, eraldatud nelikümmend Äh, miljonit ja vaatame, et Euroopas üleüldiselt on kokku see summa kolm koma kaheksa miljardit, siis me näeme, et asjad on tasakaalust väljas. kui me investeeringuid innovatsiooniks ümber ei muunda, siis me oleme selle raha tuulde lasknud, nii et meil tuleb tõesti hoolitseda selle eest, et summad, mis eraldatakse teadustööle innovatsiooni alal, on suured ja et seda innovatsiooni siis hiljem hakatakse ka kasutama. väga tähtis on, et me tegeleksime ka nii-öelda tuletorni projektidega uute innova-, innovaatiliste projektidega, mis lähevad kaugele kui tööstus. et me vaataksime, millised on väljakutsed kliimale, mobiilsusele, ühiskonnale üleüldiselt. kui me seda teeme, siis on meil võimalik alustada uute projektidega ja kogu see asi lihtsalt hakkab iseenesest liikuma nagu sigiliikur nii et ma arvan, et äh, sellega olen tegelikult põhilistele küsimustele vastanud. suur tänu ja nüüd härra Tõrvi, palun. Euh, aitäh, esimees. ma ilmselt ei oska midagi öelda innovatsiooni tuleviku kohta, ilmselt saab meil olema küll mingisugune strateegiline dokument innovatsiooni ja teadus-arendustegevuse kohta see on kindlasti asi, millega komisjon tegeleb. aga ma ilmselt puudutaksin siinkohal mõningaid teemasid, mis millegi tulevikus ikkagi jõuavad ka komisjoni strateegiadokumentidesse, sest need on väga tähtsad. esmalt rahastamisvahendid mulle tundub, et hetkel on majanduskriis veel kestmas, kuigi olukord on parem võrreldes eelmise aastaga. rahalistele vahenditele ligipääs just väikeste ettevõtete jaoks on takistatud. komisjonis tuleb kindlasti teha koostööd teadus-arendustegevuse keskustega, keskpankadega, selleks, et tagada parem ligipääs laenudele, riskikapitalile ja see võimaldaks saavutada paremaid ja positiivsemaid tulemusi. kindlasti on Euroopa jaoks väga suureks probleemiks killustatus. meil puudub ühtne seadusandlus riskikapitali investeerimisfondide kohta, igal riigil on mingisugused omad õigusloome sätted ja see on kindlasti probleemiks piiriüleste investeeringute puhul. see on küsimus, mis tuleb kuidagi lahendada, me peame panema paika finantsmeetmed Euroopa tasandil, et kuidagi saada jagu sellest killustatuse probleemist see on üks ideid, mida me praegu oma kolleegidega Euroopa Investeerimispangast ja Investeerimisfondist ka arutame. keskpikas perspektiivis on tegelikult juba praktikas rakendunud mitmed finantsmeetmed. Need võimaldavad VKE-dele ligipääsu riskikapitalile. samuti aitavad nad kaitsta erinevaid süsteeme millesse panustavad juba, juba komisjon ja erinevad pank, finantsasutused. veel üks oluline tegur meiesuguse keeruka ülesehitusega ühiskonna puhul on raamtingimused. raamtingimused väga olulised, kui me tahame tuua välja uute turgudega me ei saa rääkida elektriautodest, kui me samas ei käsitle ka infrastruktuuri teemat, õigusloome küsimust. me ei saa rääkida energiasäästlikest hoonetest, kui me ei räägi erinevatest äh, teaduslikest nüanssidest siinjuures, mis aitavad seda kõike tagada. seega poliitiliste otsuste langetajate jaoks on oluline, oluline, et nad omaksid tervikpilti seda selleks, et nad suudaksid pakkuda välja piiriüleseid lahendusi. me üritame siinkohal välja töötada sellist äh, nõndanimetatud juhtturgu ja kui me suudame juhtiva turu luua, siis suudame panna paika ka paremad tingimused innovatsiooni arenguks Euroopas. kindlasti on oluline avalik hange avalik hanke, avalik hange moodustab väga suure osa SKT-st, mis tähendab seda, et tegemist on väga suure turuga, mis kindlasti mõjutab tootmist, teenuste osutamist. see puudutab haiglaid, ülikoole ja kui need otsustavad, et nad tahavad energiat säästa, siis tegemist on väga suure turuga selle tööstussektori jaoks ja see võimaldakski Euroopa tööstusel asuda juhtpositsioonile ja olla äärmiselt konkurentsivõimeline seega pidagem kogu aeg silmas seda, et avalik sektor täidab juhtrolli. avalik sektor on see, kes peab omama innovatiivset nägemust asjades, kes peab konkreetsed üksikasjad paika panema. avalike hangete läbiviijad Euroopa tasandil peavad seda kõike silmas pidama ja peavad aduma ka seda, milline eeldus see on innovatsiooniks Euroopas lisaks mitmed kõnelejad märkisid ära infrastruktuuri. selge, kui me räägime uuest energiast, me peame võtma arvesse ka neid taustasüsteeme, sama käib ka elektrijaamiga autode kohta, peavad olema vastavad tehnoloogiad, et igal pool oleks võimalik akusid laadida, et see kõik ikkagi toimiks praktikas. see kõik on väga oluline, kui me tahame edu saavutada, kui me tahame näha innovatsiooni. oskused on tähtsad, me peame rohkem panustama töötajate haridusse, koolitusse, vastavalt, vastavasse teadus-arendustegevusse. meil on tarvis maailmataseme ülikoole. tõsi, mõned Euroopa ülikoolid juba on maailmatasemel, aga meil võiks neid rohkem olla. kui mõni noor inimene mõtleb ja kaalub, millisesse ülikooli minna, siis ei peaks esimesena tal kohe pähe kargama Stanfordi ülikool, vaid ka mõni teine ülikool, mõni Euroopa hea ülikool ülikoolidele võiks abiks olla avaliku sektori ja erasektori algatused. meil on olemas selline Iskini algatus. ta on suhteliselt äh, vähemahukas veel, aga see tegeleb koolitusega IT-valdkonnas ja kindlasti võiks seda veel põhjalikumalt uurida. järgmisena klastrid klastritele viitasid mitmed eelkõnelejad juba minu meelest on väga oluline see, et kohalikul ja piirkondlikul tasandil me näeme selliseid koostööklastreid, kuhu on kaasatud ülikoolid, suured ettevõtted, VKE-d, teadusasutused selge see, et just VKE-d saavad äh, kõige enam kasu sellest, kui nad saavad äh, teha koostööd suurte ettevõtetega, ülikoolidega ja teiste teadus-arendusasutustega. meil on olemas juba Cambridge, Grenoble, Dresden, München, Barcelona, Stockholis erinevad suured sellised äh, klastrite keskused. aga siiski, kas nad on piisavalt suured? Silicon Valley hõlmab umbes kolmesadat tuhandet kõrgetasemelist töökohta Cambridge, mis on Euroopa suurim klaster, seal on nelikümmend tuhat kuni viiskümmend tuhat sellist kvalifitseeritud töökohta. et tuleb vähemalt täita ära see kriitiline miinimum, et meie klastrid oleksid maailmatasemel konkurentsivõimelised. ma arvan, et see kõik võib lõpuks väga positiivsete tulemusteni viia. ja lõpetuseks üldine haldamine ja lihtsustamine me teame, et lihtsustamine on meie jaoks veel probleemiks. sel aastal veel tuleb uus finantsmäärus välja, loodame, et selline regulatsioon aitab meie elu lihtsamaks muuta. kindlasti tuleb lihtsustada meie üldist lähenemist. mis puudutab üldist juhtimist, siis siinkohal tuleb kindlasti kohaldada lähimuspõhimõtet aga samas peavad meetmed ise toimima paremini, ma räägin siinkohal piirkondliku ja kohaliku tasandi meetmetest. komisjonis meie omalt poolt teeme jõupingutusi selleks, et teha tihedamat koostööd teadusuuringute ja piirkondliku arengu peadirektoraatidega. väga oluline on see, et kõik meetmed, mis saaksid panustada innovatsiooni Euroopas, oleksid omavahel seotud ja just selle kallal me töötamegi suur tänu! nüüd on, nüüd läheb organiseerimistöö raskeks, sest neliteist inimest soovivad veel sõna saada ja me tahtsime pool kaksteist lõpetada, sest meil on veel üks päevakorrapunkt. nii et üks ettepanek oleks nüüd, et küsimuse esitamiseks on teil üks minut ja pärast seda tuleb meil arutada Euroopa Liidu strateegiale aastast kaks tuhat kakskümmend ja põhimõtteliselt äh, see arutelu siin on osa sellest järgmisest arutelust, nii et võib-olla siis äh, kasutame natukene tolle arutelu aega. härra Kiirek, palun. ma räägin lühidalt. eile härra Van Rompuy tegi olulise avalduse parlamendis, öeldes, et äh, konkurentsi aspekti tuleb üle vaadata nii Euroopa Liidu liikmesriikides kui ka ühenduse turul. Euroopa ühenduse turul tegutseb viissada miljonit inimest, Euroopa on üks suuremaid tootjaid. ja ma leian, et äh, käesoleval ajal on olukord selline, et et maailmas õilmitseb ebaõiglane konkurents ja see ebaõiglane konkurents on kahjustanud väga palju sektoreid seetõttu, et väga paljud ettevõtted viivad oma tootmise mujale, mitte ainult Hiinasse, vaid ka Ameerika Ühendriikidesse, kus energia on odavam ja seetõttu tootja suudab oma konkurentsipositsiooni tugevdada. ja seetõttu ma hakkasin mõtlema, kas arvestades seda olukorda, ei peaks Euroopa ära kasutama oma tollipoliitikat, et äh, teha lõpp ettevõtluse äravoolule Euroopast ja teiseks äh, äh, tuleb koguda tulusid, et teha investeeringuid teadus- ja arendustegevuste ja kolmandaks, et äh, välja töötada oma tarbimismudelid. praegu me tarbime imporditud tooteid, aga intelligentsed autod, intelligentsed elamud, linnad, keskkonnasõbralik tehnoloogia on kõik meie tulevikumudelid kuid selleks on meil vaja raha. seetõttu me peaksime raha tagasi suunama Euroopasse ja alles siis me saame uuesti hiljem oma tollipoliitika üle vaadata. härra Brezina. tänan äh, selle äärmiselt huvitava info eest, äh, mida me kuulsime esinejatelt, kõikidelt esinejatelt, kuid mulle tundub, et me ei ole puudutanud üht kriitilist küsimust väga paljud kolleegid on seisukohal, et tööstus on nagu heategevus, mis teenib keskkonna ja ühiskonna eesmärke. kolleegid, tootmine tähendab kasumit ja meie poliitikutena peame mõistma, et meie omalt poolt saame luua sellise keskkonna, mis aitab kaasa või ei aita kaasa tööstuse arengule. me sageli võrdleme Euroopat USA-ga ja teiste maailma riikidega Äh, kui me räägime tööstusest ja tööstuse edust, me teame, et ettevõtlusvaim Euroopas hakkab kaduma. eurooplastel on nüüd teistsugused väärtused, meie sotsiaalmajandus on muutunud liiga sotsiaalseks ja turgu on selles vähem. meil on väga palju bürokraatia, Äh, mis on keskkonna ja sotsiaalküsimustega seotud ja meie Euroopa ühiskond on haige. ja see haigus äh, muutub veelgi nähtavamaks äh, nende suurte erinevustega, mille me oleme põhjustanud Lissaboni strateegia Ähm, kuidas on suutnud täita innovatsiooni eesmärke riigid, ainult vähesed on suutnud seda teha. kui me tahame sellest osa saada, siis me peame kõigepealt looma aluse ja seetõttu minu põhiküsimus kõikidele paneeli osavõtjatele on järgmine. kujutage ette, et teie käsutuses on viisteist kuni kakskümmend miljonit dollarit ja te peate selle raha investeerima tööstusesse. jättes kõrvale siukse Euroopa-meelsed mõtted, mis sunniks teid investeerima Euroopasse, kui äh, tulusus oleks äh, Aasias või mujal suurem? Grazie Presidente. Ehm, kolleeg Toia. La dottor Kreen. Ehm, suur tänu, härra esimees minu esimene küsimus on doktor Greenile. ma väga hindan tema ettekannet ja ma loodan, et ta hiljem edastab meile ka oma kõneslaidid. Te rääkisite raamistikust, kus me tegelikult näeme tormi tulekut ma arvan, et äh, väga hea näide on siin telekommunikatsiooniharu, sest ka sea, sealne haru on teinud läbi suure tormi. investeeringud sellesse valdkonda olid väga kõrged. kas te arvate, et see protsess on pöördumatu või usute te siiski, et meil oleks võimalik seda protsessi ümber pöörata ja milline peaks olema see sekkumine, kas meil oleks vaja leida vahendeid või tuleb meil mõelda rohkem teaduse ja tehnoloogilise arengu peale? kas meil tuleks keskenduda erinevatele võimalustele või regioonidele või veel millelegi muule? teine küsimus, te ütlesite, et ähm, need tehnoloogilised tippkeskused äh, nende koondamine võiks olla kasulik selleks, et saavutada madalik süsinikusisaldusega majandus. Te ütlesite, et see, mis kehtib teie sektori kohta, kehtib ka teiste sektorite kohta. ehk et meil on vaja siduvaid eesmärke. meie otsustasime siin komisjonis pärast arutelusi, et me nõuame Euroopa Komisjonilt, et need piirid pandaks paika. kas te leiate, et tegemist on hea ideega või me oleme läinud oma püüdlustes liiga kaugele, oleme me äkki liiga auahned, sest äh, tegelikult me soovime olla võimalikult auahned selleks, et olla alati esirinnas. suur tänu ja nüüd härra Piiper. jah, suur tänu, härra esimees. kõigepealt üks märkus komisjoni esindajale härra Tervi. kui ma teid sõnavõttu kuulsin, siis ma hakkasin muretsema, sest mulle jäi mulje, et teie arvate, et tehnoloogiat on võimalik äh, Brüsselist tsentraalselt reguleerida. mul on väga kahju, et te ei räägi siin riiklikust tasandist ja regioonidest. Te ei maininud mitte sõnagagi Euroopa struktuuripoliitikat. jah, on täiesti selge, et meil on äh, teaduspoliitika ja see on väga tähtis ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks on see ka väga tähtis, kuid äh, meil on võimalik väikese keskmis, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted kaasata teadusprogrammidesse ainult siis, kui selleks tuleb impulsse ja mitte ainult Euroopa tasandilt. meil on vaja lõpetada see riiklik äh, või siis Saksamaal ka liidumaa tasanditel kasti, äh, kastides mõtlemine, meil tuleb hakata Euroopa tasandil ütlema, et äh, kõikidel on võimalik esitada taotlusi. seda on tehtud juba nii Saksamaal kui ka Prantsusmaal si sihtala kaks programmid on väga hästi toiminud siis, kui me panustame vastutusele regionaalsel tasandil. jah, te võite siin Silicon Valley'st ja Münchenist rääkida, jah, meil on võib-olla teatud nii-öelda väärisregioonid, kus see toimib, aga igal pool mujal see siiski ei toimi, nii et meil on vaja vastutust regionaalsel tasandil ja ka algatust regionaalsel tasandil. teiseks, kõikide sõnavõttude puhul äh, tundsin puudust klassikalisest tööstusest. kas keegi on mõelnud ka selle peale, kuidas keskkonnasäästlikke töökohti luua, asendades neid vanade töökohtadega, mis nüüd ära kaovad? kas keegi on mõelnud äh, kuidas makstakse seda nii-öelda pangamaksu nüüd, mis sisse viiakse, kuidas äh, ülekande ja jaotusvõrkude maksusid makstakse. tahtsin siin ka härra Pliškele öelda, et mõelgem natukene rohkem traditsioonilisele tööstusele, sellepärast et ka seal mängivad keskmise suurusega ettevõtted väga suurt rolli. tänu nüüd, proua Tikau, ja mõelge, teil on tõesti aega üks minut, meil on aega väga vähe. Am să fiu foarte scurtă. Am patru puncte pe care aș vrea să le... Tänan esimees ma räägin lühidalt, mul on neli punkti, mida ma tahaksin täna välja öelda. kõigepealt, ma ei usu, et Euroopal saaks olla tuleviku, tulevikutööstust ilma ametiühingutega ja mul on kahju, et täna siin puuduvad ametiühingu esindajad. teiseks teadus- ja arendus- ning innovatsioonitegevuse eduks on vaja muuta raamistikku ning muuta see lihtsamaks VKE-dele, et nad saaksid selles osaleda. ja ma usun, et üks majanduskriisi põhjustest on viimastel aastatel toimunud deindustrialiseerimise poliitika ja tööpuuduse kiire kasv. ligi kakskümmend protsenti noortest on töötud ja seetõttu me vajame väga ambitsioonikat, jätkusuutlikud tööstuspoliitikat, mis ei keskenduks ainult keskkonnale, vaid ka keskenduks ka majandusele ja töökohtade loomisele. ning ma igati toetan eh, seda, et kahekümne viiendal, kahekümne kuuendal mail esimest korda Euroopa Ülemkogu, kuhu kogunevad riigijuhid ja valitsusjuhid, riigipead ja valitsusjuhid, võtab kohustused Äh, jõuda aastaks kaks tuhat kakskümmend kahekümne protsendilise energiatõusu. esimest korda meile antakse tõelised arvulised eessihtmärgid. ma loodan, et nendele järgnevad ka vajalikud poliitikad. üks küsimus. väga vähe aega on pühendatud tuuma uuringutele ja tuumatööstusele ja seetõttu ma tahaksin küsida ja see küsimus on adresseeritud professor Greenile. Äh, kuidas ta näeb selle haru arengut ja mida me võime loota selles valdkonnas tulevikus? eriti oleks huvitav teada saada, äh, millised saavad olema uute teadusuuringute tulemuse äh, mõjud tulevikus, eriti kui me räägime uut tüüpi reaktoritest. Iš tikrųjų, taip pat noriu padėkoti už pateiktą informaciją, iš kurios iš tikrųjų galima ir pasidžiaugti, tačiau ir... Tänan esimees tänan selle info eest, mis oli äärmiselt huvitav ja kasulik, kuid samas me peame möönma, et vaatamata suurtele jõupingutustele ja investeeringutele, Euroopa teaduspotentsiaal ei ole kasvanud. meil on vaja uusi teadmisi, uusi stiimuleid, mida ka täna mainiti. meie põhiline eesmärk on tõsta Euroopa konkurentsivõimet, mis omakorda tähendab seda, et me peame lahti saama erinevustest eh, piirkondade arengus. Eh, eelkõige ma pean silmas uusi liikmesriike, mille teaduspotentsiaal on alles nüüd teatavaks saanud ja seda pole veel täiel määral ära kasutatud. räägitakse äh, väga paljudest asjadest, et kuidagi põhjendada praegust olukorda, räägitakse protektsionismist ja muust, kuid me peame üle saama nendest regionaalsetest ja piirkondlikest erinevustest ja ma loodan, et tulevikus pööratakse selle küsimusele rohkem tähelepanu. samuti tahaksin ma teada saada, mida arvab komisjon uute liikmesriikide teaduspotentsiaalist? proua Krustet. Eh, tänan, esimees meile räägiti Euroopa Liidu nõrkudest eh, külgedes tööstuspoliitikas ja üks nõrku külge on tehnoloogia siire ja turundus. Hiina on kõikjal, Hiina on üle võtnud Aafrika turud. ja ma kardan, et Euroopa Liit on siin kaotajaks jäänud. Aafrika turgude osas Hiina ostab seal kokku suuri tööstusettevõtteid. hiljuti me kuulsime, et Rootsi eh, kroonijuvel Volvo on läinud teistesse kätesse ja samasuguseid probleeme on mujal Euroopas. seega meil on probleeme tehnoloogia siirdega. kui Hiina ostab suuri ettevõtteid kokku, siis ilmselt ta loodab kasu saada ka tehnoloogia siirdest, mis tähendab paari aasta pärast eh, Hiina hakkab turule tooma sama kvaliteetsed tooted kui meie parimad Euroopa ettevõtjad. kas me ei peaks rohkem keskenduma Euroopa patendile? kas meil ei oleks vaja tugevamat Euroopa patendipoliitikat? me rääkisime VKE-dest, sellest, et neil on vaja hõlbustada juurdepääsu patentide taotlemisele ja patentide kasutamisele. ja kui me soovime suuremat edu äh, toodete turustamisel ja müümisel, on meil vaja äh, välja töötada uued rahastamismeetodid, ähm, paremini kasutada avalike erainvestorite partnerlust, me rääkisime Euroopa Investeerimispangad, kui Euroopa Investeerimispank peaks oma tegevust täiustama, et äh, paremini rahastada VKE-de algatusi mulle teeb muret tööstusspionaaž, millega tegeleb Hiina ja teised kolmandad riigid. kas äh, ei juhtu see, et Euroopa majandus satub ummikteele? Hiinal on tohutu isu meie tööstuse äh, omandamise järele. tänu ja kolleeg Šadov. tänan esimees ja ma tänan kõiki sõnavõtjaid meil toimus äh, suur arutelu innovatsiooni teemal, kuid ma ei ole kindel, kas arutelu Euroopa tööstuse tuleviku üle piirdub ainult uuendustegevuse aruteluga ja kes otsustab selle üle, kes hakkab valikuid tegema. ma kuulasin komisjoni esindajat, kes rääkis prioriteetsetest valdkondadest, biotehnoloogia, toiduainetetööstuses, nanotehnoloogiast ja see arutelu äh, puudutab väga paljusid eurooplasid, on neid, kes ei soovi biotehnoloogia, on olemas ka äh, nõukogus inimesi, kes ei toeta biotehnoloogiat ja kes soovivad äh, ümber korraldada Euroopa Toiduohutuse Ametit jah, loomulikult me võime jätkata teadusuuringuid biotehnoloogiasse, aga kelle nimel, kelle jaoks, kelle, keda kaasates, kelle huvides, mulle tundub, et Euroopa Komisjon ei ole õigeid küsimusi esitanud. teiseks, ja äh, me kuuleme, et tööstusettevõtted äh, paluvad rohkem äh, rahalist abi teadus- ja arendustegevusse, aga milline on Euroopa roll teadusuuringute juhtimisel äh,? keemiatööstus oli REACH-i vastu. eile me rääkisime mm, tarbesõidukitest, väikestest tarbesõidukitest ja nende CO2 heitmetest. Äh, me soovime vähendada energiatarbimist äh, keemiatööstuses, me soovime rohkem elektriautosid äh, te rääkisite energia kokkuhoidus kloori tootmisele, aga mina tahaksin teada seda, mida te võtate ette, et vähendada kloori tootmist. seetõttu me peame olema selged oma eesmärkides ning tegutseme järjepidevalt kõikjal Euroopas. kui me investeerime rohkem süsiniku sidumisse, me ei tohi unustada samal ajal taastuvenergiaallikaid kui me räägime elamuehitusnormidest, me räägime väga palju uutest hoonetest, kuid jätame mainimata olemasoleva elamufondi kolleeg Hene, palun. jah, suur tänu. minu inglise keel on väga kehv ja sellepärast sain mina, sain aru, et me räägime siin, milline peaks olema Euroopa Liidu tulevik, kui ma seda pealkirja lugesin, aga kui me räägime innovatsioonist, siis minu arvates tuleb meil rääkida siin SKT-st, kaks protsenti SKT-st peaks minema Euroopa teadustööle, kuid ma ei ole nõus sellega, kui te seate kahtluse, kui te seote selle sotsiaalse dumpinguga, sest siis meil ei ole võimalik Euroopa tööstuspoliitikat luua. mäletate, mida ütles viimane komi-, volinik, ta ütles, et turg otsustab ta ütles, et turg otsustab ja ka majanduskriisi ajal tuleb meil hoolitseda selle eest, et me valitseme turgu, kuid nüüd kriisiaegadel on see põhimõte unustatud, nüüd öeldakse, et turuolukord ei olevat üldse mitte hull ja et see võibki jääda nii. kell on kaheksateist minutit üksteist läbi ja nii kaua pidime ootama, nii lõpuks proua Tikau ütles, et meil on töövõtjad tööstusettevõtetes, kes aitavad seda heaolu ehitada meil on kümneid tuhandeid töövõtjaid tööstusettevõtetes, kes tegelikult esitavad, ehitavad üles Euroopa tööstust, miks me oleme nad ära unustanud? ja siin tehakse Lissaboni lepingut halvaks, öeldakse sellepärast, et see on halb sellepärast, et see on suunatud äh, edu, edule ja seda võimalikult väikeste kuludega, kuid vaadakem, suured raudtee-ettevõtted, energiaettevõtted, energia ettevõtted Euroopa Liidus. jah, nad on teinud edusamme saada, aga on väga palju töökohti Euroopa Liidust välja viidud. miks? sellepärast, et äh, üritatakse kasumikku, kasumit võimalikult suureks äh, puhuda. vaadakem Saksa ettevõtteid, nemad lasevad kõik toota Hiinas selleks, et äh, kulud oleksid võimalikult madalad jah, ega hiinlased ise ei tee uusi ettevõtteid, ei, vaid eurooplased viivad oma ettevõtted välja Hiinasse, nii et Euroopa kodanike vajadused on tegelikult täiesti ära unustatud ja heaolu ehitatakse tänapäeval üles Euroopa kodanike vastu. ja tahaksin veel paari sõna öelda mõeldes oma valimisringkonnale. ma loodan, et on veel inimesi, kes tõesti ka mõtlevad töövõtjate peale koduriikides. suur tänu ja kolleeg Ekk, palun! aitäh, esimees! vabandan, et hilinesin sellele väga olulisele ja väga huvipakkuvale kuulamisele aga ma tegelesin meie kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga samal ajal. see puudutab Euroopa Liidu arengut tervikuna järgmiseks kümneks aastaks. tegemist on väga tähtsa dokumendiga, kui see ühel päeval ka valmis saab ja kui see on piisavalt mõjuva sisuga. loomulikult käsitleme ka siin neid probleeme, mis saavad selles dokumendis olema ja üheks peamiseks väljakutseks meie eelmise strateegia puhul oli just meie strateegilise energiaplaan ja siinkohal on näha, et meil on puudu kusagil nelikümmend miljonit eurot selleks, et see alusplaan üldse toimima saaks. ma tahaksingi teada, milline on teie reaktsioon sellele? ma saan aru, et aeg ilmselt ei ole küps selle käsitlemiseks, aga järgmiste nädalate jooksul me arutame teemat. ja väga tore oleks, kui meil oleks olemas selline dokument, kus on äh, kirjas kõik teie peamised äh, teemapunktid, et oleks ka käsitletud erinevad fraktsioonid, erinevate fraktsioonide seisukohad, sest äh, tegemist on väga tähtsa küsimusega ja mulle meeldib väga ka see, et te üritate panustada bürokraatia vähendamisesse teadus-arendustegevuses. sügisel juba toimus ümarlaua kohtumine, kus käsitleti seda ja kindlasti peame uuesti kõike arutama kaheksanda raamprogrammi raames. väga oluline on oma toetust avaldada ka avalikult, osaleda avalikes aruteludes. kui me vaikime, kui kõik vaikivad, siis äh, erinevad arvamused jäävad avaldamata nüüd küsimus lähteplaani kohta ja selle kohta, kuidas peaks Euroopa Liit panustama kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaplaani, aitäh! kolleeg Oti, palun! Le contexte général planétaire, on le connaît, il y a un consensus sur les communes. aitäh, härra esimees kui me vaatame üldist tausta, siis me teame, et äh, turumajandus on oluline, ärgem mingem nende kõige esimeste põhimõtete juurde tagasi, asjaolud on muutunud ja selle kõige taustal peame edendama oma tööstussektorit. olgem selged, me peame lihtsustama. palun, muudame oma tööstuse igapäevaelu lihtsamaks. minu küsimus paneeli liikmetele on järgmine. mida te arvate rahalisest dumpingust ja kas ja kuidas see mõjutab tööstust? ja teiseks, me otsustame, otsustasime panna paika väga ranged ja karmid meetmed, tagamaks keskkonnanõuetest kinnipidamine, aga me nägime, kuidas see Kopenhaagenis jõudis ummikseisu mida me peaksime siseturul ette võtma? kas me peaksime tagama vaba juurdepääsu kõigile siseturule või peaksime kasutama selliseid mõni, mõni, mingil moel protektsionistlikke meetmeid, näiteks CO2 heitmete osas? sest vastasel juhul ei pea keegi kinni keskkonnastandarditest, mis me enda jaoks oleme kehtestanud. suur tänu, nüüd annaksin veel kord sõna meie külalistele ja alustame seekord vastupidises järjekorras, ehk et kõigepealt saab sõna härra Tõrvi komisjonist. Merci, monsieur le Président. Bon, tout d'abord, je ne voudrais pas donner l'impression que je crois que tout... Aitäh, härra esimees ma ei taha teile nüüd jätta muljet, et kõik olulised asjad toimuvad Brüsselis. sugugi mitte, tehnoloogia areneb ka väljaspool Brüsselit. selge see, et Brüssel mängib oma rolli. aga me ikkagi tegeleme siin lihtsalt tööstuse suunamisega, me ei ole siin üldised juhid, kes kõike otsustavad. ma arvan, et piirkonna tasandile on kõige parem võimalus edendada innovatsiooni, tagada partnerlussidemeid tööstussektori, kõrgharidusasutuste vahel, nii et ma olen teiega nõus, et piirkonna tasand on oluline. aga Euroopa tasandil saame ka meie omalt poolt panustada, saame panna paika üldised suunised, sealt edasi sellele tuginedes tulevad erinevad õigusloomeaktid tulevikus, samuti saame mõjutamisvahendina kasutada avalikke hankeid nii et äh, selline võimendusmeetod on Euroopa tasandil olemal ja meie omalt poolt olemas ja Euroopa tasandil saame ju toetada ka piirkondi. tegemist on väga mahuka aruteluga ja ilmselt me ei saa täna seda siin alustada. aga mina oma sõnavõtus juba rääkisin sellest, et äh, meie teadusteemaline arutelu ei ole päris käima läinud näiteks kui me vaatame nanotehnoloogiat, äh, siis äh, meditsiinivaldkonnas on ju nendest igati palju kasu ja me ei tohiks neid niisama kõrvale heita. aga me peaksime teaduse ja ühiskonna vahelist arutelu hakkama edendama et oleks tööstuse esindajatel ja haridusasutuste esindajatel võimalik oma sõna sekka öelda, et ka ühiskonnal oleks võimalik sõna sekka öelda. selline on see demokraatlik arutelu, mida me vajame. ühenduse patent. mulle tundub, et äh, ühenduse patendist oleks väga palju kasu VKE-dele, tööstusele laiemalt, teadlastele. paar kuud tagasi juba jõuti selles osas poliitilisel tasandil kokkuleppele, me oleme liikumas õiges suunas. mina üheksakümnendatel juhtisin ühte töörühma, mis tegeles Euroopa eh, tegeles ühenduse patendi teemaga ja ma tean, kui aeganõudev on kogu see protsess, aga nii need asjad käivad. ma arvan, et äh, liikmesriigid ja piirkonnad peavad avaldama toetust VKE-dele, et neil oleks parem ligipääs ühenduse patentidele. avaliku sektori ja erasektori vaheline partnerlus. selge see, et äh, sellised avaliku ja erasektori vahelised äh, lähedased sidemed on väga olulised. me peame nende tegevust edendama selleks, et valdkonniti edu saavutada ja loomulikult lihtsustamine. ma olen juba rõhutanud seda, kuivõrd me vajame lihtsustamist, ma võin seda siinkohal üle korrata. kõik see, mis puudutab turge, turgude kaitset, tuhande üheksasaja kahekümne üheksanda aasta kriis näitas seda, et protektsionism ei ole õige vastus reageerimaks kriisiolukorras ja pidagem seda ka praegu silmas suur tänu, järgmisena saab sõna härra Pliške. jah, ma tahaksin tulla kahe punkti juurde tagasi, siin räägiti investeeringutest Euroopa majandusruumi äh, ehk et kas investeeritakse, kes investeerib ja nii edasi. jah, ma võin teile öelda, et investeeritakse ka edasi, sellepärast et raamtingimused investeeringuteks on väga paljudes parameetrites positiivsed. ülikoolides tehtav teadustöö on hea, infrastruktuur on hea, seda võib muidugi ka veel parandada meil on väikese ja keskmise suurusega ettevõtete võrgustik, meil on kvalifitseeritud äh, töötajad, meil on suur turg. jah, otse loomulikult on asju, mida võiks parandada? nagu näiteks äh, soodsam energiatarbimine, siis ressursid, tooraine, tegemist ei ole tegelikult tooraine puhul aruteluga, mida peaks pidama Euroopa tasandil, vaid suisa üleilmsel tasandil täna me keskendusime põhiliselt innovatsioonile, sellepärast et me usume ja ka teame, et ainult innovatsioon on keemiatööstuse jaoks äh, majanduslikus mõttes jätkusuutlik. mina esindan ettevõtet, mis on sada viiskümmend aastat vana ja toona oli meie jaoks juba innovatsioon tähtis ja ka täna ikka veel innovatsioon on tähtis, sellepärast et me näeme, et äh, ettevõtte mõttes on see tegelikult kõige jätkusuutlikum mm, lähenemisviis. ka ühiskonna jaoks on innovatsioon väga tähtis, meil on mitmed väljakutsed äh, kliimamuutus, toiduainetega varustamine, elanikkonna vananemine, linnastumine, need on kõik küsimused, mida on võimalik lahendada innovatsioonide kaudu, kui me soovime elatustaset säilitada, sotsiaalset Äh, kokkuhoidu säilitada, siis innovatsioon on meie lahendus. ja jällegi uute tehnoloogiate kasutuselevõtt ja avatus nende suhtes on väga tähtis. meil on vaja ühiskonna tasandil arutelu selle küsimuse üle ja siin jällegi saavad teadlased, tööstusettevõtted, aga ka teie, poliitikud, oma panuse anda. sest kui me tõesti tahame midagi ära teha, konkurentsivõimeliseks jääda, teiste riikide, regioonidega, siis näiteks Hiinaga, nagu siin mainiti, siis meil tuleb seda teha. suur tänu, härra Pessei, palun! jah, ka ma teeksin väga lühidalt, räägin investeeringutest Euroopa majandusruumi, tegemist on väga tähtsa küsimusega. on ju nii, et väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, millest me meelsasti räägime, on aktiivsed. Nende nii-öelda koduõu on siin Euroopas ja nad peavad vaatama, milline on olukord maailmaturul ja mõtlema sellele, kuidas oma tooteid turustada ja tihti on pisikese toote taga lihtsalt mõni geniaalne idee, millega on võimalik siis äh, raha teenida. ja kui meil on tegemist väikeste ideedega, siis on väga tähtis see, et me saaksime just koha peal toota väikese keskmise suurusega ettevõtete jaoks on see tähtis, et tootest vähemalt viiskümmend, kuuskümmend protsenti toodetaks nende ettevõttes, muidu ei tasu ähm, tootmine ennast ära. nii et kui teie neid raamtingimusi loote, siis te võiksite mõelda selle peale, et meil oleksid võrdsed, äh, sarnased raamtingimused kogu maailmas, sellepärast et muidu äh, läheb asi tasakaalust välja. võib juhtuda see, et Äh, no toon näite siin kõrgushüppest, et mõni lihtsalt peab hüppama meetri võrra kõrgemale kui teised selleks, et võita. sellepärast, et tema äh, tulemusest arutatakse üks meeter maha. meil on vaja strateegiat. Äh, ma ei võtnud kaasa ühte slaidi, mille koostasin just meie ettevõtte strateegia jaoks, sest see tundus mulle liiga lihtne ja triviaalne. aga seal seisab, et meie traditsionaalse tööstusettevõttena peame me ennast edasi arendama ja see tähendab seda, et me peame tootma lisaväärtust. et me investeeriksime kõrge väärtusega toodetesse ja selleks on meil vaja innovatsiooni ja see on ka jälle küsimus, mille tõstatas härra Pütikofer enne, aga ma kahjuks ei vastanud sellele. nimelt, et tähtis on praegu see, et me väheste ressurssidega saavutaksime parema tulemuse ja selle nimel töötavad kõik, ei ole mitte nii, et äh, tööstusettevõtted on jäänud loorberitele äh, puhkama, magavad nagu okasroosikesed seitse aastat. ei, meil tõesti tuleb hoolitseda selle eest, et me Äh, areneksime edasi, et me ei magaks arenguid maha, vaid et me tõesti kasutaksime tehnoloogiat, millel on ka tulevikku. seda eriti siis, kui me soovime teistega võrdsel tasandil võistelda. siis, kui ma täna ennast ette valmistasin selleks kuulamiseks, siis ma mõtlesin, et jah, tööstus võib-olla ei olegi nii tihedalt innovatsiooniga seotud, sest kui me vaatame, kui palju on erinevaid osapooli, mis tuleb kaasata selleks, et asjad õiges suunas liikuma panna, selleks, et areng oleks tõesti ka positiivne ja edukas, siis tuleb arvestada ka kindlasti finantsvahenditega, mõistlike turutingimustega, poliitiliste raamtingimustega, ehk et tegemist on sellise väga-väga suure valdkonnaga. ja ma arvan, et teie tööstuskomisjonina võib-olla peaksite ka mõtlema just nendele erinevatele teguritele. me kohe kindlasti oleme valmis oma panuse andma, aga ka teie peaksite mõtlema sellele. suur tänu ja nüüd härra Maas. Eh, eh, daamid ja härrad, selleks, et alustada konkurentsivõime säilitamisega, siis konkurentsivõime säilitamise puhul on väga tähtis just see, et me toetaksime innovatsiooni, sest innovatsioon mängib seal kõige suuremat rolli. ja innovatsioon mängib tööstusettevõtete puhul väga tähtsat rolli ka seda minu valdkonna puhul. ehitussektor on maa, on Euroopa üks tähtsamaid tööstussektoreid ja meie jaoks on väga tähtis see, et lepinguid jagatakse vastavalt äh, tulemustele. kui mõni ettevõte toodab ainult lampe, siis on tal võimalik äh, tarnida äh, mõnele hoonele ainult äh, lampe. aga võib-olla ma peaksin küsima selle ettevõtte käest, kuidas te saaksite parandada minu hoone valgustust ja niimoodi panna seda ettevõtet mõtlema selle peale, kuidas ta oma tegevust edasi arendab ja võib-olla see oleks üks võimalus, kuidas me saaksime seda edasi arendada. siis küsimus, mida esitas proua Krostet, patendi küsimus kui meil on äh, lepingud, mis põhivad äh, tulemusel, siis on meil tõesti võimalik ka patentida asjas edasi, edasi arendada. kui äh, meie ei toeta patentide väljaandmist, siis tegelikult ei saa me eeldada ka seda, et Euroopa ettevõtted edasi areneksid ja innovatsioonile panustaksid. me peaksime mõtlema sellele, kellele me jaoks on tegelikult innovatsioon tähtis ja mille jaoks me seda üldse vajame meie oleme tegelikult Euroopa Liidu sisearhitektid. Teie annate meile raamtingimused, teie ütlete, mida te ootate meilt. Te peaksite selgelt formuleerima tööstusettevõtete jaoks selle, mida te soovite saada ja mõtlen siin transpordi peale, jällegi infrastruktuuri peale, ühiskonna vananemise peale ja lõpetuseks tahaksin tagasi tulla selle juurde, mida ütles proua Tikau, ametiühingud, töövõtjad. ma arvan, et äh, ametiühingud Euroopas, eriti just ehitussektoris, mängivad väga tähtsat rolli. eriti, kui me räägime nõuandmenetlusest, äh, kuidas innovatsiooni viiakse sisse ka haridusse, Äh, elukestvasse õppesse, eriti vanemate inimeste puhul, me ei tohi ära unustada, et tegemist on tõesti väga suure valdkonnaga. meil on viiskümmend miljonit töövõtjat Euroopas, aga me peame hoolitsema selle eest, et nad ka võimalikult pikalt saaksid meie ettevõtetesse tööle jääda ja et nad äh, ka vanas eas veel äh, hea tervise juures oleks. suur tänu ja lõpetuseks härra Green. tänan, esimees ma tahaksin vastata paarile mm, tähelepanekule. E, ühe esitas proua Toia e, meie konkurentsivõimu, e, võime kohta ja kas see on pöördumatu protsess, kui ma tast õigesti aru sain ja mida saab teha olukorra parandamiseks? ma usun, et IKT sektorist rääkides siis see keeruline olukord, mille tunnistajaks me oleme nõuab mitmekülgset lähenemist ja äh, sügavamat koostööd tugistruktuuridega. USA-s on väga palju riiklikult finantseeritavaid äh, ettevõtteid, Oak Ridge, Sandy Labs ja teised, kes äh, pakuvad USA tasandil konstrueerimis, projekteerimis ja prototüübi teenuseid. meie peame Euroopas neid võimalusi parandama, et meie VKE-d, ülikoolid, teadusasutused, suuremad tööstusettevõtjad suudaksid oma uuenduslikke tooteid ja teenuseid kiiremini turule tuua. ja ma usun, et see on võtmetähtsusega ülesanne tuleviku jaoks. teiseks, me peame välja selgitama ning toetama neid mehhanisme, mis aitavad kiirendada Äh, uuendustegevust ja tehnoloogia siiret. kaks nädalat tagasi ma külastasin Los Angelet ja tutvusin nende Green Belt algatusega, mille raames püüakse kodulõdade toostust, äh, äh, majanduste tegijaid, elektri, autode tootjaid e,, ülikoolid, linnad on kaasatud ja kasutada finantsvõimendust, ka Los Angelese sadamad kus on ette nähtud teatud elektriajamega sõidukite kasutamine teatud akudega ja me peame seda teadmiste kolmnurga kõiki võimalusi ära kasutama. ja kui me seda suudame teha, siis me suudame ka parimatega konkureerida. mul on ka üks isiklikumat laadi tähelepanek. härra Piiber küsis härra Dürveilt äh, VKE-de ja piirkondade rolli kohta ja te vastasite ja vastasite hästi ja mul oli hea meel, et te ütlesite, et piirkonnad on tähtsad. ja et väga palju on võimalik ära teha piirkondade toetuseks ja te varem ka mainisite, et te soovite tihendada koostööd äh, tööstuse ja teadustegevuse peadirektoraadiga. Need peadirektoraadid on eksisteerinud juba pikka aega. Äh, meil on vaja tihendada koostööd nendega äh, me oleks pidanud juba sellega tegelema ähm, kõikidel tasanditel. ja kui me räägime piirkondadest ja omavalitsustest, siis ma tahan öelda, et Euroopa parimate ettevõtte konsortsium ja parimad ülikoolid nagu Cambridge ja parimad teadusasutused nagu Fraunhof ja teised on teinud omapoolseid ettepanekuid äh, ühisele tehnoloogiainstituudile ja Äh, äh, direktori vastus oli, et linnad ja piirkonnad võivad saada uuendustegevuse takistuseks. Äh, seda vastust arutatakse mitmel pool, ka parlamendis. ma loodan, et ka teie komisjoni esimees tutvub sellega, sest minu arust on see põhimõtteliselt poliitiline viga. Euroopa Tehnoloogia Instituudilt ja Hariduse Peadirektoraadilt. kui me seda ei tee, siis me ei suuda konkureerida teistega. suur tänu, suur tänu kõigile, kes siia täna tulid, suur tänu ka komisjonile, kes meile tihemini külas käib kui teised külalised võib-olla. suur tänu selle põneva arutelu eest, tänan ka kõiki kolleege neljapäeviti on meie töö korraldamine väga raske, sellepärast et äh, paljud äh, on juba midagi muud äh, endale planeerinud, aga mul on väga hea meel, et täna oli siin kohal nii palju kolleege. on täiesti selge, et seda küsimust me täna siin ei ammendanud, tegemist on küsimusega, mida arutatakse edasi, kohe kindlasti me ka kakleme selle küsimuse üle, väga tähtis on aga äh, et me ikkagi edasi arutaksime seda aren-, seda küsimust, sellepärast et täht-, tegemist on väga tähtsa küsimusega meiega tuleviku jaoks. ja me jätkame kohe ka Euroopa Liidu strateegiaga aastaks kaks tuhat kakskümmend ja see küsimus on väga tähtis osa sellest strateegiast. suur tänu, et te siin olite ja te nägite, kui tähtis on meie jaoks seda küsimust, nägite ka juba, mõeldes sellele, et palju me praegu tegelikult aega kauem kulutasime selleks, kui ette nähtud. suur tänu! Ladies and gentlemen yeah.. daamid ja härrad, kui te olete nõus, siis jätkame okei okay., ladies and gentlemen. olgu, daamid ja härrad, kallid kolleegid, kallid kolleegid, jätkame, jätkame viimase päevakorrapunktiga, mis muide kujutab endast ka probleeme, sellepärast oli meil siin vaja paar minutit ka arutada, nimelt siin on näha nüüd arenguid, me soovisime täna, nimelt täna rääkida Euroopa Liidu strateegiast aastast kaks tuhat kakskümmend ja me leppisime koordinaatoritega kokku, kas te üldse kuulate mind? muide, kui te liiga kõvasti räägite, siis ma lihtsalt vait, sest mul on tunne, et ma segan teid. me leppisime kokku, et meil on täna esimene arutelu Euroopa Liidu strateegia üle aastaks kaks tuhat kakskümmend ja me üritame siis selle arutelu põhjal koostada resolutsiooni. sellepärast, et äh, kuni siiani olime me kindlad, et meil on vaja selget menetlust, nimelt et äh, komisjoni esimeeste konverents koostab resolutsiooni, mis esitatakse siis parlamendile. nüüd aga kuulsin, et üks suurfraktsioonidest, nimelt sotsiaaldemokraadid, on pöördunud Euroopa Parlamendi presidendi poole ja palunud, et me seda menetlust muudaksime. ja viitas sellele, et nad tahaks, et äh, see resolutsiooni kirjutamine ei toimu komisjonide tasandil ja nüüd on meil vaja teada saada, kuidas see asi lõpeb mida otsustatakse. võib juhtuda, et see sotsiaaldemokraatide kiri parlamendi presidendile võib endaga kaasa tuua selle, et äh, seda resolutsiooni ei koosta enam komisjonid ja siis pole mitte mingit mõtet seda arutelu pidada ja resolutsiooni kirjutada, mis äh, maandub äh, prügikastis, see oleks mõttetu. nii et ainus küsimus, mis meil tuleb nüüd lahendada, on see, et võib juhtuda, et siiski äh, jääme me selle vana menetluse juurde, ehk et eh, komisjoni esimeeste konverents peab selle resolutsiooni koostama. aga ma ei usu seda eriti, aga kui see siiski juhtub, siis oleme me natukene arutlusaega kaotanud, nii et praegusel hetkel mulle tundub, et sellel arutelul ei ole vähemalt täna mitte mingit mõtet. ehk et siis ootame lihtsalt, mis saab, kuni parlamendisiseselt nüüd see menetlus paika pannakse ja me ju teame, et parlamendis äh, esimeste konverents on see, mis otsustab äh, Äh, kes resolutsiooni kirjutab, issand jumal, meil on siin nii palju konverentse, et ma olen ka ise need kõik segamini ajanud. ja seepärast mulle tundub, et ei olegi mõtet seda arutelu siin pidada, vaatame, mida esimeste konverents otsustab, kuidas ta otsustab ja mis siis edasi saab ja siis võib-olla tuleb meil seda küsimust uuesti arutada, jah, ja kui tõesti meil on vaja kiiresti otsus vastu võtta, siis tuleb kiiresti reageerida, koordinaatorid kokku kutsuda ja ma loodan, et olete minu sellise ettepanekuga nõus. kolleeg Pütikohver, palun jah, härra esimees, ma tahtsin lihtsalt teile öelda, et teie ettepanek on lihtsalt parim, millega saab välja tulla ja ja isegi siis, kui aega läheb kaduma, siis võib-olla saaksime seda aega säästa selle kaudu, et sekretäriaat ilma, et fraktsioone kaasaks, koostab mingi teksti. jah, olen sellega nõus, ütleb härra Roila. aga pange nüüd paika, pange protokolli kirja, et äh, härra Pütikofer ütles, et kolleeg Herbert Roil tegi parima ettepaneku, mida saab teha. suur tänu selle komplimendi eest ja nüüd, härra Odi, palun, kas te soovisite midagi öelda? ei, kui mitte, siis ah, proua Usko-, Ulskog, palun uh,. Yes, I think that is a good uh, jah, ma arvan, leian, et see on hea ettepanek. kuna esimeste konverentsil tehti otsus mitte tegeleda äh, strateegia kakskümmend kakskümmend uh, resolutsiooniga komisjonides, kuid viieteistkümnendal aprillil toimub järgmine koosolek, mis on pühendatud sellele küsimusele ja seetõttu on täiesti tark otsus täna seda küsimust mitte käsitleda. olgu, kas saavutasite nii, proua Ruero Madurell, te olete ka minuga nõus? siis on teie ees nüüd üüratu õnn, me nimelt lõpetame selle koosoleku, nii huvitav oli, et ma oleks teiega suisa tund aega veel siin arutanud, aga olgu, see oli tänaseks kõik, suur tänu!